Dear colleagues. kallid kolleegid, kas me võiksime palun alustada ja esimene eh, punkt täna õhtupoolikul päevakorras on härra Tarandi raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika roll kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral. see on omaalgatuslik raport meie allkomisjonilt. kahekümne esimesel juunil toimunud esimesel arutelul eh, selgus, et enamik fraktsioone tunnustab julgeoleku ohtude tähtsust, mis kaasnevad kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetustega ning vajadust parandada mm, ÜJKP suutlikkust äh, sellega kohaneda, aga on olnud ka skeptilisust konkreetsete meetmete suhtes, mille raportöör on välja pakkunud selle saavutamiseks, seepärast soovisimegi täna korraldada ekspertide osalusel sessiooni, et aruteludes äh, paremini edasi liikuda, samuti tõstsime muudatusettepanekute tähtaja reedele, kolmeteistkümnendale juulile, seega ülehomsele, et kolleegid saaksid arvestada täna toimunud äh, arutelu tulemustega. ja nüüd äh, ma tutvustaksin äh, auväärseid eksperte ja tänan, et nad on leidnud aega ja huvi siia tulla. kontradmiral Neil Morisseti, tema on Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi kliima- ja energiajulgeoleku saadik siis äh, Bruce Williams, kontradmiral ja Euroopa Liidu sõjalise staabi asepeadirektor Kristjan äh, Penen, äh, Euroopa Kaitseagentuur, siis härra Tom Spencer ülemaailmse sõjalise nõuandekomisjoni aseesimees ja endise, endine Euroopa Parlamenti välisasjade komisjoni aseesimees, äh, nii et meie endine kolleeg, enne kui ma annan sõna äh, ekspertidele, palun raportöör härra Tarandil teha sissejuhatus omalt poolt. suur aitäh, daamid ja härrad mul on väga hea meel, et täna toimub see ekspertide kohtumine ja tahaksin tänada asi president Tantšani ja president Vletskist äh, selle võimaldamise eest. seni on meil õnnestunud äh, käesoleva raportiga seoses korraldada mitu kohtumist koos variraportööridega erinevatest fraktsioonidest ning ka komisjoni äh, kliima, EKO, TEKO peadirektoraatidest, Euroopa välisteenistusest, samuti erinevate vabaühenduste ja eh, Euroopa Liidu sealse staabi esindajatega ja mm, me püüdsime arvestada nii paljude eh, muudatusettepanekutega kui võimalik. üheksakümne sekundiga ütleksin teile, et äh, selle raporti lähtepunktiks on Lissaboni leping, eriti artikkel nelikümmend üks äh, lõige kolm äh, jaotises viis. seal on mitmeid punkte, mis ei ole veel nende täispotentsiaalini välja arendatud ja ma arvan, et Euroopa Parlamenti liikmed peaksid kasutama ära kõik võimalused, mida Lissaboni leping pakub et meelde tuletada äh, kõrgele esindajale, asepresidendile äh, lepinguga loodud võimalusi, saigi loodud see omaalgatuslik raport. see puudutab ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, ähm, mitte midagi muud äh, seoses kliimamuutustega vaatamata sellele, et kliimaga kaasnevad ka mingid mitmed muud tagajärjed. me rõhutame just ÜJKP rolli selles kontekstis. me hoolikalt väldime või rõhutame selles raportis, et igasugune olemasolevate struktuuride funktsioonide dubleerimist tuleks vältida, seepärast me ei väida, et eh, peaks eraldama uut raha või looma uusi eh, varist-, katustruktuure. Eh, Euroopa välisteenistus juba tegeleb nende asjadega ja võiks ka nende välja pakutud teemadega tegeleda, me anname neile mõtteainet ja et Euroopa kodanikukaitsejõud äh, on asjatu ja see tuleks äh, välja vahetada mingi sõjaväelise jõu poolt. ei, äh, me täielikult tunnustame ka ECO ja teiste peadirektoraatide tegevusega, kes tegutsevad muudes olulistes sammastes selles valdkonnas. aga käesoleva raportiga sooviksime saavutada peamiselt kolme asja tahaksime kõrgel välispoliitika esindajal ära kasutada Lissaboni lepingu täispotentsiaal ettepanekute tegemiseks, nõndanimetatud startup fondi loomiseks ja ressursside ühiskasutust edendada ka kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste puhul. teiseks, nagu juba inimõigust ka seoses on olnud või soolse tasakaalu või vähemuste õigustega seoses me tahaksime eh, põhipoliitikasse sisse tuua ka JKP elemendid. et kliimajulgeoleku Euroopa Liidu erinda-, eriesindaja võiks ära kasutada seni kasutamata võimalused eh, nõukogus, komisjonis, liikmesriikides äh, Jaluja konstruktiivne rakkerühm, sellel isikul oleks just mandaat tuua eh, see aspekt kõikidesse Euroopa Liidu välistegevustesse. tahaksin veel kord tänada kõiki, kes eh, on eh, väljendanud kriitikat selle esimese mm, raporti projekti suhtes ja teinud omapoolseid ettepanekuid aitäh, härra Tarand ja nüüd äh, annaksin sõna meie mm, panelistidele. kuulaksime ära teie seisukohad ja tuletaksin meelde, et äh, teil igalühel on maksimum kümme minutit aega. kõigepealt äh, kontradmiral Neil Morisseti. aitäh, härra esimees suur tänu võimaluse eest pakkuda omapoolne seisukoht nendes küsimustes. Äh, olen olnud kolm aastat Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi kliima- ja energiajuleku saadik. kliimamuutused ei ole ainult äh, kliima- või sotsiaalküsimus või majandusküsimus, vaid kõiki neid kokku. Äh, kui vaadata, mida on tehtud ÜRO-s, Euroopa Liidus, aga ka liikmesriikide pealinnades Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, USA-s on selge, et äh, teise, äh, et kliimamuutustega kaasnevad mitmed tagajärjed. Äh, kui ma viitaksin teid selle kaardile, mis on jagatud Global Stress versus maailmakaubandus, globaalne stress versus maailmakaubandus, merepinna tõus, merehappelisuse kasv ja nii edasi järjest kaob äh, maismaad äh, ja ka inimeste elatusteenimise võimalusi kaob nii põllumajanduses kui ka kalanduses ähm, või Bangladeshis või mujal maailma osades teatud maapinna osad jäävad vee alla ja sellest tulenevad pinged, toidu puudujääk, magevee puudujääk äh, ja nii edasi ja äh, tekib pingeid nii riikide siseselt kui ka riikide vahel. sellel kaardil ongi äh, välja toodud piirkonnad Kesk- ja Lõuna-Ameerikast kuni India ja Aasiani mööda ekvaatorit ja on ära näidatud ülemaailmselt kaubandusmarsruudid kliimamuutused pigem võimendavad olemasolevaid probleeme. meie maailma osas ei, on siin praegu küll valge, aga ka meie sõltume ülemaailmsetest protsessidest. ja näiteks Tais toimunud äh, Äh, ilmastiku probleemid, need on mõjutanud äh, ka teisi riike, näiteks Ühendkuningriigis tootmise aeglustamist teatud sektorites, äh, sest näiteks mikrokiipe, mida valmistati Tais, enam ei jätkunud samuti on äh, seos äh, toidupuudujäägi, äh, veepuudujäägi ja, ähm, ja muude küsimuste vahel tarvis on jätkusuutlikku tarnekindlust. me peame tunnustama, et kliimamuutustega kaasnevad mitmed elemendid ja need kaasnevad mitmete muude ohtudega, mis on kahekümne esimesel äh, sajandil. me peame paremini mõistma riske ja seda, mida me saame tegelikult teha nende riskidega seoses, missugustes äh, maailma osades on tarvis tegutseda ja missuguses ajalises raamistikus. selleks on aga tarvis, äh, et institutsioonid areneksid, nii liikmesriigid omad kui ka rahvusvahelised, selleks, et nende väljakutsetega toime tulla liikmesriikide kontekstis on tarvis valitsuse terviklahendust, mitte üksikministeeriumide poolset eh, tegutsemist. ja hiljutisel eh, Lancaster House'is toimunud eh, konverentsil ja ka Berliini konverentsil eelmine aasta toodi välja eh, mitmeid eh, tegutsemisvajadusi. tarvis on eh, näidata juhi positsiooni kõikidel tasanditel, on tarvis strateegiat ja see peab haakuma laiemalt kliimamuutuste strateegiaga peame tugevdama regionaalset tegevust, aga samas vältima institutsioonide vahelise tegevuse kattumist. me ei soovi luua uusi institutsioone, komiteesid ega äh, muud taolist, vaid olemasolevaid kohandada väljakutsetega toimetulemiseks. Ühendkuningriigis äh, loodi selleks koordineerimiseks minu ametikoht kliima- ja energiaüleku saadik ma olen töötanud ka kaitsevaldkonnas, Välisministeeriumis ja kliimamuutustega tegelenud. roll on kolmetine äh, rahvusvaheliselt parema tead-, teadlikkuse parandamine nendest küsimustest äh, ja vastava strateegilise mõtteviisi äh, arendamine, oleme näinud mitmetes riikides äh, vastavaid strateegiate kohandamist. ja me püüame, et sõjavägi oleks samuti valmis sellega kaasnevateks missioonideks ja ülesanneteks. ja kolmandaks, valitsus peab tegutsema ühtselt ja tal peavad olema vajalikud mehhanismid toimetulemiseks. me ei soovi seda arutelu nii-öelda sõjaväeliseks muuta, aga sõjavägi peab mõistma ka oma rolli nendes ülesannetes. ja küsimus on strateegilises analüüsis, et meil oleks paigas äh, varase hoiatamise süsteemi, et mõistaksime, millised on meie prioriteedid. ja tuleb mõista ka seda, mida see tähendab äh, sõjaväeliste missioonide küsimus on ka konflikti ennetuses ja riikide suutlikkuse parandamises nende väljakutsetega toime tulla. meil on vastav ähm, rahvusvaheline strateegia, äh, millele on alla kirjutanud nii Kaitse kui ka Välisministeeriumi rahvusvahelise arenguga tegelevad inimesed. ja kuidas sõjaväes kasutatakse energiat, missugust tüüpi ja kui palju tarvis on õiget suutlikkust, aga tagada ka seda, et meie kasutamisviis oleks mitte ainult tõhus ja jätkusuutlik, vaid et ei tekita ka probleeme keskkonnale. milline on hetkeolukord, me liigume edasi tarvis on tagada, et äh, muutuva mõtteviisi pinnalt äh, tekiks ka konkreetseid tegevusi ja siin tuleb mängu Euroopa Liit äh, nii Brüsselis kui ka liikmesriikide kontekstis. Lancasteri House'is toimunud arutelus räägiti, et tarvis on näidata üles juhi positsiooni ja edendada tegevusi ja nii Euroopa Liidus kui ka USA-s mitmed äh, NGO-d tegelevad sellega ja mõttekojad. tarvis on äh, äh, tugevdada nõrku valdkondi ja tugevdada sidemeid näiteks Euroopa ja Aafrika vahel. kokkuvõttes kliimamuutused on rohkem kui äh, sotsiaalmajanduslikud äh, äh, või tervishoiuga seotud küsimused, need küsimused on kõik omavahel seotud, nendega toimetulekuks on tarvis tegevust, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik juba tegutsevad selles valdkonnas, aga me peame tegema rohkem ja tunduvalt laiaulatuslikumalt, vähendamaks riske üle maailma ja samas olles võimelised nautima majanduslikku heaolu, mis sellest tuleneb. suur aitäh, kontradmiral ja edasi kontradmiral Bruce Williams. ma tänan, mu daamid ja härrad. tere pärastlõunat. võib-olla ma peaksin ütlema, et mul on isiklik huvi. kõigepealt ma olen küll sõjaväelane mere väeohvitser, aga ma arutasin teadlasena ja ökoloogina, ma ei tea, mis ma siis lõppkokkuvõttes praegu olen selles kontekstis, aga me oleme päris kindlad selles, et sõjalisest seisukohast Euroopa Liidus kliimamuutus on tõesti ohtude võimendaja, täna juba oleme sellest kuulnud. nii et tagajärjed kaitsesektorile on selgelt olemas, nii et eh, ma nüüd räägin ka kontekstist oma seisukohast. kõigepealt ma arvan, et see sõjaväelaste kaasamine eh, sellesse, et tulla toime kriisiga, mis on kliimast tingitud, eh, jah, kõigepealt lasub vastustus ikkagi sellel riigil, kelle territooriumil see on ja selle riigi riiklikud varad, sealhulgas ka sõjaväelised varad on need, mis tuleks kaasata ennekõike kriisi lahendamisse. aga eh, kui eh, selline hädaolukord eh, tekib ja kui kohalikud selle riigi asutused ei ole suutelised sellega toime tulema ja tagajärgi likvideerima, siis selge on see, et rahvusvaheline üldsus peab mm, ka nende osalust peab kaaluma jah, kohanemisvõime, paindlikkus, korraldus eh, ja võimendavad tegurid. Eh, kõik see on kaasatud ja tuleb kiiresti reageerida. aga mitte eh, kui lõplik lahendaja koha peal, aga küll aga kõigepealt Äh, tagada juurdepääs äh, kaugematesse piirkondadesse, see on sõjaväelaste ülesanne. ja samuti äh, saavad sõjaväelased olla tõesti väga heaks panustajaks ja olla abiks tsiviil- ja üldlähenemisviisis. nüüd kliimamuutused ja rahvusvaheline mm, kontekst, siin on mitmeid aspekte, mis on väga olulised ma alustuseks ütlen, et on neli eh, aktuaalset ülesannet, eh, kus sõjaväelased juba täna saavad kriitilist suutlikkust suurendada. see mm, kas suurendab ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika eh, rolli ja meetmeid, mis Euroopa Liidus juba on rakendatud. kõigepealt keskkonnaalane operatiivteave, kõikehõlmav riskide hindamine, teiseks humanitaarabi katastroofipiirkondades äh, evakueerimine. Need on mõned asjad, mida sõjaväelased teevad. aga võtame nüüd nad kõik järjekorras ette. kõigepealt keskkonnaalane operatiivteave, nagu te teate, et kui midagi toimub, siis on väga raske midagi parandada, aga ettehoiatamine, korralik informatsioon, riskide hindamine keskkonna ja kliimamuutuste osas ja kui me jälgime olukorda, siis on meil võimalik ka prognoosida trende kliimamuutuste keskkonnaseisundite valdkonnas ja määratleda, identifitseerida, prognoosida võimalikke katastroofe. ja selline sõjaväeline operatiivteave võib tõesti suureks abiks olla selles valdkonnas ja võimalik ära hoida äh, Eh, julgeolekumõjusid, mis tingitud kliimamuutustest. väga hea näide selle kohta on tuua Euroopa Liidu komisjoni eh, GSM-i algatusest, mis saab olema Euroopa enda vaatlusinstrument ja eesmärgiks on eh, just hoiatada ette kliimamuutuste tagajärgedest ja suurendada julgeolekut, turvalisust ja eh, kindlasti ka efektiivselt reageerida kogu maailmas looduskatastroofidele. ja eh, kindlasti me peame taotlema sünergiat. Eh, ametkondade vaheline, institutsioonide vaheline koostöö on ainus viis, kuidas edasi liikuda ja minu teine märkus puudutab riskide hindamist, sellist kõikehõlmavat riskide hindamist ennekõike. ükski õnnetus Äh, ei ole võimalik ära hoida, kui te, kui see on seotud kliimamuutustega, aga samas me peame oma suutlikkust ühendama, koondama, kõik osalised äh, kokku viima ja me saame leevendada kliimamuutuste mõjusid ja reageerida hädaolukordadele ja taastamist korraldada. nüüd äh, on vaja need suutlikkused identifitseerida, mis meil on, aga alati peab silmas pidama ka seda, et me oleme tõesti olukorras, kus me saame väga kiiresti reagee-, võimelised reageerima olukorras, kus aega napib. näiteks humanitaarabi pakkudes ja tagajärgede likvideerimisel ja kaitsejõud saavad olla võib-olla ainsaks tegelaseks mõnes piirkonnas, neil on ainsana mõnikord vajalikud ressursid, et kiiresti ja tõhusalt reageerida. Nad on nagu esmaabi andjad ja neil peab olema selleks ka mandaat ja just see, et kaugematesse piirkondadesse võimaldavad nad kiiresti ligi pääseda. ja peab ütlema ka, et sõjaline suutlikkus on ju olemas, sest meie organisatsioonid on sidusad ja meie mehed ja naised, kes tegutsevad vormiriietuses, on väga-väga võimekad ja suutlikud. ja eh, katastroofipiirkonnas tihtipeale on kõige hullemas hädas just vanurid ja lapsed ja et see, kui ollakse noored mundris, siis on see suureks abiks hädaabi leevendamisel ja ükskõik siis, kas tegeletakse liikmesriigi raames või maailmas mujal, me teame, et loodusõnnetused, mis on tingitud kliimamuutustest üha tihenevad ja on vaja teha koostööd mitmesuguste tsiviilvõimudega ja valitsusväliste organisatsioonidega. tähtis on ära kasutada kõik jõud, mis meile eelised annavad hädaolukorras. ja isegi täna ei ole võimalik ette kujutada olukorda kus me loobuksime sõjaväelaste kasutamisest ja äh, selge on see, et äh, tulevikus äh, olukorrad, mis on tingitud kliimamuutustest, võivad ainult teravneda ja siin me peame mõtlema alati ka evakueerimise peale, kui olukord väga hulluks läheb ja selline humanitaarabi mm, operatsioon võib-olla vajab tingitud ka sellest, et napib toitu või vett ja tihtipeale on vaja ka esmaabi andmisel näiteks eh, rahvamasse kontrollida. aga sellisel juhul eh, sõjaväelaste kasutamine oleks problemaatiline, sest see võib ohtu panna humanitaarorganisatsiooni tegevuse, aga kui olukord teravamaks läheb, siis evakueerimise vajadus võib tekkida ja siin jälle läheb vaja sõjaväelaste abi see suutlikkust ja nüüd paar sõna selle suutlikkuse võimekuse kohta. sõjaline võimekus. kui me vaatame neid potentsiaalseid tulevikustsenaariume, siis alasti kaldutakse nõudma juurde uusi võimekusi ja räägitakse olukorrast, trendidest, aga ärgem unustage, et meil on juba palju võimekusi täiesti olemas, mis on positiivselt just sõjalistest võimekustest välja arenenud ja on väga asjakohased selleks, et kliimamuutustega toime tulla uutes olukordades. mõnedes riikides on kliimamuutused väga ränki tagajärgi põhjustanud, aga olukord on riigiti väga erinev ja need riigid, kus on olukord mm, olukord väga halb, seal on sõjaväelastel põhiülesandeks olukorra leevendamine näiteks Bangladeshis. nüüd riskide hindamine ja keskkonnaalane operatiivteave. me teame, et kliimamuutuste tagajärjel tekkinud katastroofid üha sagenevad ja on vaja, et Euroopa Liit, ÜRO ja NATO tegeleksid olukordade hindamisega, info kogumisega, aga seda teeksid ka rahvusvahelised organisatsioonid laiemalt ja valitsusvälised organisatsioonid. nüüd vahendamine ja koordineerimine Euroopa Liit ja kolmandad riigid suhetes Eh, jah, eh, see peab tugevnema selleks, et oleks võimalik sekkuda, kui vaja. ja sõjaväelaste jaoks tähendaks see ka seda, et Euroopa Liidu delegatsioonid nendesse kolmandatesse riikidesse, neid tugevdatakse ka sõjaväelaste oskusteadmistega. ja lõpetuseks, sõjaväelasi on üha enam kasutatud selleks, et toetada, aga mitte juhtida humanitaarabi operatsioone sest tsiviilvahenditega on võimalik seda humanitaarabi kõige paremini anda. küll aga kaasatakse sõjaväelasi, logistikad, insenerid, strateegiline taktilise juurdepääsu tagamiseks, meditsiiniline abi ja evakueerimine. Need on need peamised ülesanded sõjaväelastel, aga selge on see, et on vaja veel uut pikemat nimekirja ja on vaja koostada pragmaatilised nimekirjad pädevustest ja võimekustest erinevate olukordade tarvis. ja ÜRO ja ECO peadirektoraat tegelevad nendega. ja me koostame praegu andmebaasi, kus on peamised võimekused ära toodud logistika, insenerimeetmed, lennujaamade operatsioonid, sadamate operatsioonid ja ka ladustamine ma tänan. ja nüüd ma palun, et sõna võtaks härra Kristjan Brian. suur tänu. lugupeetud saadikud, mu daamid ja härrad, tere pärastlõunat ja on tõesti suur au siin olla ja rääkida teie eest sellistel teemadel nagu kliimamuutus ja rahvusvaheline julgeolek ja mina tahaksin rääkida sellest, kuidas Euroopa Kaitseamet saaks ka tagada vajaliku võimekuse selleks, et toime tulla nende ülesannetega, mis eh, saadik Tarandi mm, raportis on välja toodud. kõigepealt paar sõna, kuidas eh, meie kaitseagentuur töötab. me kuulume nõukogu alla ja kakskümmend seitse liikmesriiki eh, juhivad selle tööd ja me teeme suurt koostööd oma võimekuste koondamisel Äh, koostöö süvendamiseks ka kaitsesektoris. ja juba äh, admiral Williams rääkis siin palju asju ära, nii et äh, meie tugineme ekspertide kogemustele liikmesriikidest ja kasutame ära need koostöövõimalused ja loome koostööprojekte, milles siis kaks kuni kakskümmend kuus pluss liikmesriiki osalevad vastavalt oma soovile kui me nüüd vaatame, kuidas kliimamuutustega toime tulla ja kuidas leevendada bioloogilise mitmekesisuse kadumist ja kuidas oma jalajälge ökoloogilist vähendada, need on esimesed ülesanded meie jaoks. meil on algatus, kus me jätkusuutlikku kaitset ja kriiside ohjamist äh, toetame ja äh, nüüd jalajälje vähendamine, äh, selles on palju, tulu tõuseb sellest, tähtis on, mm, et selle peale mõelda, et kaitseminist-, kaitsetööstus ju tarbib väga palju energiat ja vett ja see on kõik tohutult kulukas. energia on väga tähtis selleks, et üks või teine operatsioon korralikult läbi viia, sellepärast varustusliinid on väga olulised, aga tähtis on, et operatsiooni tegevuskohtades seda energiatarbimist vähendataks. sellega vähendatakse kulusid ja samas suurenevad ka suud suutlikkused selleks, et vaba vallanduvad need ressursid, mis tegelikult eh, konvoide kaitsmiseks vajalikud on. ja kõik see vähendab jällegi meie jalajälge ning eh, tähtis on kinni pidada keskkonnaalastest põhimõtetest, Mm, ja anda oma panus jätkusuutlikkusse arengusse. millised instrumendid meie käsutuses on selleks, et olukorda muuta? kõigepealt tehnoloogiad ja poliitikad, need on, mida me kehtestame, teiseks olla energiasäästlik kasutajad ja kolmandaks loeme uusi ärimudeleid, mis panevad otsima rohelisi lahendusi. kõigepealt poliitikad ja strateegiad Euroopa Liidu globaalsel ja liikmesriigi tasandil jah, nende kallal töötatakse ka kaitsesektoris ja kriiside haldamise teemal. kõik liikmesriigid koostavad poliitikaid ja strateegiaid selleks, et kaitset teostada ja kriise lahendada ja selle kõigega ka, ka vähendatakse äh, ökoloogilist jalajälge. ja nüüd tulevased süsteemid ja tehnoloogiad, mitmed projektid äh, tegelevad just sellega, need on mitmesugused teenused õhus, äh, merel ja maal palutakse aeglasemalt rääkida. terve rida projekte äh, juba on käivitanud, et tegeleda teenuste pakkumisega maal, merel ja õhus. Äh, tahame vähendada kütusemahukust, kui tegemist on kriiside likvideerimisega ning hm, kasutada uusi tehnoloogiaid ja ökosõbralikke materjale äh, ning uued ärimudelid meil on roheline algatus, mis käivitati kaitseministrite poolt kahekümne teisel märtsil, see oli Kaitseameti agentuuri e, Küpros, Saksamaa, Tšehhi, Luksemburg ja Saksamaa oli juht selles projektis ja peamine on päikeseplaneelide paigaldamine Euroopa Liidu hm, relvajõudude paiknemise kohtades ning tähtis on, et armee varustaks ennast ise elektriga ja isegi genereeriks omale täiendavat tulu elektrienergiast, päikeseenergiast ning meie öö, töötame ka edasi sel teemal Military Green kakskümmend kaksteist on konverents, mis meil on meil toimumas. ja nüüd ma tahaksin rääkida rahvusvahelisest julgeolekust ja tuleviku võimekuse vajadustest kõigepealt tuleb mõista seda, et suutlikkus on rohkem kui lihtsalt tehnoloogia ja seadmed ja vahendid. siia kuulub doktriinid, kontseptsioonid, organisatsioonilised struktuurid, valmisolek ja samuti koolitus ja sellest juba räägiti. seda tegi admiral Morisseti alguses. suutlikkuse arendamise plaan hõlmab väga põhjalikku tulevase poliitilise konteksti analüüsi ja vaja on võtta arvesse need trendid, mis on majanduses, valitsemises, demograafias, kultuurivaldkonnas, ühiskonnas, energia ja veeressursside poolest ja keskkonnatrendid. ja siis lepitakse kokku plaan, kus on seatud ka prioriteedid ja kaks tuhat üksteist kütus ja energia olid esimese kümne kõige tähtsama prioriteedi hulgas. kui me nüüd vaatame kliimamuutused põhjustanud kriise ja looduskatastroofe, siis on selge, et on vaja nelja võimekust. kõigepealt prognoosimine, ärahoidmine, leevendamine, reageerimine ja rekonstrueerimine. kõigepealt prognoosimine. jah on vaja selline eh, suutlikkuse plaan kõigepealt välja töötada, nüüd ära hoida ja leevendada looduskatastroofi on pea võimatu, aga on vahendeid, kuidas vähendada tagajärgi sellistel katastroofidel ja mm, sellega seondub ka rekonstrueerimine, nüüd reageerimine kriisis tähendab seda, et on vaja eh, leevendada olukorda ja siin kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa lõiked just räägivad sellest teie raportis ja siin räägitakse ka leidlikkusest. jah, see on tõesti mm, väga tähtis, tuleb olla väike ja paindlik, et innovaatilised olla. on vaja kasutada kõik võimalused ja samuti Äh, toidu ja veega varustamine, energiaga varustamine, sidepidamine, meditsiiniline abi ja toetus, samuti tulekahjude vastu võitlemine, päästeoperatsioonid, äh, juhtimine, õiguskaitse ja suutlikkus uuesti struktuurid üles ehitada, veod korraldada. rekonstrueerimine, see tähendab seda, et on vaja infrastruktuurid taastada katastroofialadel ja on vaja vähendada tulevasi ohtusid ja mõelda selle peale, kuidas tõesti ehitada niimoodi, et ehitised ka maavärinatele vastu peaksid. nüüd ühiskonna struktuuride taastamine, juhtimise, valitsemise taastamine, see on kõik, mis aitab kaasa juba majanduse ja kaubanduse jälle taastamisele nüüd kuidas kõige sellega tegeleda võimalikult efektiivselt, me oleme teinud ettepanekud selle kohta ja oleme ka ideid välja pakkunud, kuidas meie kaitseagentuuri selleks saab ära kasutada, aga ma tahtsin öelda, et kaitseagentuuri liikmesriigid on need, kes tegelikult otsustavad, kui ulatuslikult nad tahavad sellega tegeleda ja nad peavad andma ka ülesande Kaitseagentuurile uurida, kuidas neid ettepanekuid on võimalik ellu rakendada. ja tahan öelda, et Kaitseagentuuril on praegu äh, tõesti olemas instrument, et hinnata tulevikuvajadusi, ka neid, mis on seotud bioloogilise mitmesuguse ökoloogiaga ja kliimamuutustega. ja me arvame ka, et see ühiskasutus, ressursside ühiskasutus, pooling and sharing on väga tähtis, et olemasolevad võimekused tuleks koondada. näiteks need inseneride korpus on väga hea mõte, mis oli raportis, samuti pääste, tuletõrjeteenistused, energiavarustus ja meditsiiniline abi ning kahese kasutusega tehnoloogiate välja töötamine, veevarustus, energiavarustus, samuti päästevarustus, logistika, veod, nendel eesmärkidel. ja Kaitseagentuur saab toetada selliste suutlikkuste väljaarendamist, mis on seotud bioloogilise mitmekesisuse ökoloogiaga ja kliimamuutustega ja rahvusvahelise julgeolekuga, aga tähtis on, et liikmesriigid oleksid äh, Eh, valmis seda tegema, siis oleme meie ka teovõimelised, nii et eh, kaitsepoliitikad ja strateegiad Euroopa Liidu tasandil eh, aitavad kõik vähendada meie ökoloogilist jalajälge ja väga palju saab Kaitseagentuur ära teha selles kontekstis ja loodetavasti liikmesriigid tõesti võtavad otsused langetada. Thank you, Mr Brown. Mr. aitäh, järgmiseks härra Tom Spencer suur tänu ja tahaksin tänada ka teid ja kolleege, eriti härra Kaarlaid äh,, nimet-, et meid äh, nimetatakse ekspertideks, ma ei tea, kuidas mina töötu akadeemiku ja no pälvin selle tiitli, aga mul on väga hea meel selles osaleda. üksteist aastat tagasi äh, rahvuseste komisjonis äh, tegelesin ma väga sarnase teemaga ja minu jaoks on hämmastav vaadata, kui kaugele me oleme jõudnud nende küsimuste arutamisest. kümme aastat tagasi olime olime faasis, kus äh, me alles tegime esimesi samme ja me oleksime muretsenud ka selle üle, kuidas meie ideed haakuvad kokku NATO strateegiatega. praegu tundub, et me oleme peaaegu äh, alateadlikult äh, loonud institutsioonid Euroopa äh, sõjaväe ähm, kaitseagentuuri, mis võimaldavad meil nüüd edasi liikuda, et ja mitte dubleerida või leiutada uusi institutsioone, vaid võtta see, mis meil on, ja seda edasi arendada. niisiis, parlament on nüüd Lissaboni lepingu järgi kaasseadusandja nõukoguga ja see on ilmselgelt ka võimalus, kuidas kaitseküsimustega tegeleda. parlamendi ja nõukogu koostöö selles valdkonnas minu jaoks tähendab edasiliikumise võimalust. NATO on muutunud, on muutunud äh, Afganistani kogemuste tulemusel ja on tõeline võimalus, et äh, tekib koostöösuhe Euroopa institutsioonide ja NATO vahel, kui need ideed edasi arenevad. kuidas see kõik on tekkinud? eeskätt äh, on hõlmatud äh, see töös, mis sai alguse sajandi alguses, aga kandis vilja Lissaboni lepinguga. Lissaboni lepingu mõju on aga harjutanud ähm, mitmel moel arutelud euro ja eurotsooni üle ja see on ka täiesti mõistetav, aga need arutelud kuhugi ei kao, vaid muutuvad pigem küpsemaks praegu nagu eelkõnelejad tõid välja mitu olulist punkti, praegu on õige aeg viia ÜJKP äh, muude poliitikate sisse ühe elemendina ja me peame ressursse ühiselt kasutama, õppima ja ootame, et äh, välisteenistus samuti aitaks ideedega sellele kaasa. Neil Morisseti on liiga tagasihoidlik võib-olla, aga ma nägin, kui ta määrati ametisse kolm aastat tagasi ja ta on koordineerinud tegevust Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Kliima- ja Energiaministeeriumi vahel, aga on osalenud ka rahvusvahelistes aruteludes mm, nii Ameerikas kui ka Hiinas või Lõuna-Koreas ja tõesti, ta on äh, suutnud ära väga palju teha, et keskenduda tähelepanu nendele teemadele. praeguse parlamentääride põlvkonna ees on mitmed väljakutsed, äh, mida üheksakümnendatel ei olnud, maailm on muutunud äh, mitme polaarseks ja me tegelikult ei tea, kuidas mitmepoolsega maailmas äh, tegutseda. avalikkus usub, et Euroopa Liit suudab kaitsta meie huve üha vaenulikumas globaalses maailmas. mida me aga teeme skeptikute silmis, ei äh, piisa sellest, et me ütleme, et see on hea asi, me peaksime seda tegema, vaid me peaksime tõesti näitama äh, Eh, et meie tegevus on konkreetne ja ma kardan, et praegune poliitikute põlvkond on silmitsi mitte ainult kümne aasta depressiooni ja väga aeglase majanduskasvuga, vaid eh, ka see jätkub kahekümnendate aastate algul, kui me näeme kliimamuutuste esimesi tõsisemaid tagajärgi avaliku arvamuse mõjutamiseks äh, on äh, tarvis äh, tuua neile väga konkreetseid ilmekaid näiteid, mitte lihtsalt öelda, et mingi asi paari protsendipunkti võrra muutub. sõjavägi ühiskonnas on peaaegu ainus süsteem, mille suhtes avalikkusel on veel usaldus. ja me peame ära kasutama sõjaväe usaldusväärsuse ja soovime ka nende eelarvet kasutada. sõjaväe eelarved üle kogu maailma on äh, tohutud. Nemad saavad äh, mitmeid äh, teadussaavutusi aspekte ja nende kasutusalasid edasi arendada sel määral, mida tsiviilsektoris ei saaks kui sõjaväeäki suudab ennast äh, reformida ja äh, suudab äh, säästa raha näiteks liikudes eemale fossiilkütuste kasutamisest, siis see oleks väga julgustav ka ülejäänutele. kliimamuutused kiirendavad riikide läbikukkumist, tekitavad üle maailma tohutud rännet ja kliimamuutused äh, ei ole mitte ainult ohtude võimendajad, vaid täiesti omaette faktor. kunagi me ütlesime, et äh, nad on ohtude võimendajad, äh, aga praegu oleks see liiga tagasihoidlikult öeldud. kui me soovime vaadata tõelisi järgmisi konflikte, siis äh, vaadake kas või seda ebastabiilsust, mida see on tekitanud äh, India maarpiirkondades või Lääne-Hiinas, mis tuleneb äh, vee puudujäägist ja vaadake Hiina reaktsiooni, muuta Brahmaputra kurssi ja kui seda hakatakse tegema, siis võib juba öelda, missugune India õhujõudude üksus hakkab eh, seda pommitama. kui äh, merevesi tõuseb ja tungib teatud äh, piirkondadesse, siis üle kümne miljoni bangladeshlase võib äh, rännata üle piiri. see tekitab tohutuid pingeid äh, härra esimees, ma, minu aeg on praktiliselt läbi, ma soovin vaid öelda, et äh, kui me inimestele toome mingeid äh, pilte, siis me peame näitama, kuidas see mõjutab äh, meie elu ja mitte ainult kuskil kaugel või kunagi tulevikus, vaid et kuidas see juba praegu meid mõjutab. üks näide mis võib-olla Saksamaal on asjakohane, praegu me sõltume gaasijuhtmetest äh, maagaasi tarneteks. kui igikels sulab, äh, siis äh, mitmete naftajuhtmete töö katkeb tegelikult praegune turvalisus meie ühiskonnas on tihti fiktsioon, me oleme sama haavatavad ja üsna kiiresti, kui need protsessid jätkuvad. ja parlamendil on võimalus eh, oma raportis eh, kõike seda väljendada sellisel kujul, et inimesed ka mõistavad. aitäh, härra Spencer, nüüd me kuulasime ära kol-, neli põhjalikku äh, ettekannet väga konkreetsete ettepanekute, värskete ideedega. see oli kindlasti väga kasulik ja ma olen kindel, et kolleegidel on ka omalt poolt küsimusi, aga natukene hiljem. ma teen ettepaneku, et äh, variraportöörid sel teemal saavad nüüd sõna. Nadežda Niinski, palun aitäh! kallid kolleegid, äh, auväärsed külalised, tahaksin tänada teid äh, nende ettekannete eest äh, ja väga väärtusliku informatsiooni eest, mida olete meile andnud. see aitab heita valgust sellele teemale ja kindlasti on abiks nendele, kes valmistavad muudatusettepanekuid sellesse raportisse. ma tahaksin kasutada võimalust ja esitada mõne lisaküsimuse esiteks, äh, millisena te näete praktikas koostööd Euroopa Liidu sõjaväeliste struktuuride ja olemasolevate tsiviilvahendite vahel ja erinevate komisjoni talituste vahel, nagu näiteks EKO peadirektoraat, kuidas on võimalik tagada sünergiat ja vältida äh, tegevuste kattumist? teiseks, sellest tulenev äh, järgmine küsimus on, et kui ÜJKP reageering äh, loodusõnnetustele muutub aktiivsemaks, siis äh, kuidas peetakse kinni Oslo suunistest? mõnikord äh, sõjaväeliste ressursside ja personali kasutamine võib olla hoopis takistuseks abitöödele, selle asemel, et kaasa aidata. ja sõjaväeline osalemine võib minna vastuollu ka sõltumatu iseseisva humanitaarabi ideega. raportis räägitakse ka kliimajulgeoleku ekspertide saatmist Euroopa Liidu delegatsioonidesse, aga kas ei oleks tõhusam, kui me koolitaksime oma humanitaar- ja arengukoostöö personali äh, analüüsima kliima muudatustega seonduvad, nii et nad paremini mõistaksid olukorda, selle asemel, et me looksime juurde lisabürokraatiat. ning äh, tahaksin ka rõhutada, et me peame keskenduma rohkem ennetamisele ja vastupanuvõimele ja selle parandamisele, sest see on odavam kui äh, loodusõnnetustele tagantjärgi reageerimine. suur aitäh tähelepanu eest ja ootan huviga teie kommentaare nendel teemadel. aitäh, äh, härra Watson, palun no,. härra Watson ei olegi enam siin, ta oli enne kohal, aga proua Leesin. Äh, aitäh, teema on tõepoolest äärmiselt mitmeplaaniline ja mitmemõõtmeline ja siin on tegemist äh, kliimamuutuste mõjuga, ennetustegevusega ja nii edasi, et äh, see kaitsekomisjon ei ole võib-olla kõige õigem koht, ehkki on muidugi väga oluline seda teemat arutada meie seisukohast on põhiküsimuseks, et äh, mis on tsiviilvaldkond, mis on sõjaväeline valdkond, mis on katastroofikaitse. Äh, siin kujutatakse seda praktiliselt loodusseadusena, et parim võimekus on sõjaväel ja et äh, selleks, et tagada tõhusat katastroofikaitset, on vaja kasutada sõjaväelisi vahendeid. see on loomulikult poliitika tulemus siin öeldi, et oluline on elemendid äh, tuua üht, ühtsesse struktuuri ja meie meelest see struktuur, kuhu elemendid tuleb koondada, ongi väga hästi välja arendatud äh, tsiviil, äh, tsiviilkaitse. et tegemist, vaja ei ole raha pumbata sõjaväe, väe valdkonda, sest et äh, tsiviilvaldkond suudab palju tõhusamalt töötada. see on meie nägemus põhistruktuurist. teine teema, mis tuleneb äh, nendest stsenaariumitest, äh, mida siin kujutatakse. siin on nimetatud mõningaid äh, põhimõisteid, näiteks kaasus Belli. mida nendel eeldustel tähendab see, kui me vaatame seda kaarti, kui äh, kaubandusteed on ohustatud, mida see sõjaväe äh, jaoks tähendab, mida see tähendab äh, sõjaväe jaoks, kui on, kaotatakse territooriume? kas neid kaotatud territooriume tuleb siis sõjaväeliste vahenditega tagasi vallutada, kuidagi korvata, see on mõõde, mida me peame arutama ja ma arvan, et te teate meie äh, seisukohta. räägitakse alati ressursside ühiskasutusest, nagu see lahendaks kõik probleemid. mina tahaks äh, öelda, et äh, meie seisukohast on see ressursside ühiskasutus demokraatia jaoks äärmiselt suur mm, probleem, see on äärmiselt suur probleem läbipaistvuse jaoks ja võimude lahususe jaoks, mis peaksid ju olema demokraatia põhialusteks. ning veel üks näide minevikust Haiti, millist rolli seal äh, mängis sõjavägi mm, tsiviilse katastroofi kaitse jaoks? Äh, tegemist oli sellega, et äh, kasutati Haiti äh, ümber olevaid laevu selleks, et võidelda pagulaste vastu, kes äh, soovisid põgeneda saarelt. ja ma arvan, et selline vorm on ka siin peidus selle kliimamuutuste sõjalise mõõtme taga ja sel-, teada on ka see, et need äh, laevad, mis äh, olid äh, varustatud meditsiiniseadmete ja varustusega, et need võtsid peale väga vähe inimesi. nii et minu nägemus on, et siin paljudes punktides üritatakse katastroofikaitset kasutades arendada välja sõjaväelist võimekust mis äh, lõpuks äh, peab viima teatavate territoriaalsete või äh, kaubandushuvide kaitse, kaitsmisele või äh, laiendamisele. meie eesmärk on tsiviilset katastroofikaitset äh,, tsiviilkaitset edendada ja et meil ei ole vaja mingit äh, varjatud äh, relvastuseelarvet äh, relvastuseelarve suurendamist, sest mul on ka küsimus siin raportöörile, et mida ta mõtleb selle äh, startup fondiga, mida tuleks sellest rahastada ja kuidas need, äh, kuidas erinevatel eelarve redadel olev raha jaguneks erinevate projektide vahel? tänan, ka mina olen variraportöör selle raporti osas, ma olen sotsiaaldemokraatide fraktsiooni variraportöör ja ma juba sain võimaluse eh, härra Tarandile oma seisukohti tutvustada, ma toetan teda kahel käel selle raporti puhul ja mitte kunagi ei saa liiga palju tähelepanu pöörata kliimamuutuste probleemidele, paraku on need alati jäänud majandus- ja finantskriisi varju. nii et selleks, et nüüd aega kokku hoida arutelude tarvis, tahaksin paluda, et kolleegid kommenteeriksid eh, neid avaldusi ja märkusi, mis kõlasid ja ma palun ka, et küsimustele vastataks. härra Kaaler. jah äh,, aitäh, härra esimees. ja suur tänu paljudele ekspertidele, kes eh, siin näitlikustasid meile, et millise mõõtmega tegelikult Äh, meil tegem-, pistmist on ja milliste väljakutsete ees poliitika seisab. ma tahaks, äh, võttes arvesse eelmist sõnavõttu, öelda selgelt välja selle, et Euroopa Liidus ja äh, igas üksikus Euroopa Liidu liikmesriigis on kaks põhilist sei-, põhimõtet, üks on, et poliitika on primaarne, et äh, siin äh, ei ole asi nii nagu mitme, mitmetes teistes maailma piirkondades, et sõjavägi mõtleb midagi välja ja poliitikad siis, poliitikud siis äh, tegutsevad selle järgi, aga äh, poliitika primaat tähendab seda, et sõjavägi on kodanike poolt valitud esindajate kontrolli all nii et äh, kõik need valdkonnad, kus me sõjaväge kasutame, äh, tulenevad meie demokraatlikult valitud valitsuste äh, soo-, tahtest ning mitte muudest soovidest. ning teine põhimõte, eelarve läbipaistvus. ma arvan, et nii meie Euroopa Liidu eelarve kui liikmesriikide eelarved on läbipaistvuse äh, ja aruandluskohustuse äh, seisukohalt väga head, kindlasti on võimalik üht-teist parandada, on võib-olla võimalik parandada ka mõningaid asju, mis on seotud äh, kaitsevaldkonnaga mõningates riikides, aga põhimõtteliselt äh, on ka see äh, tagatiseks, et see, mis toimub sõjaväe valdkonnas, on poliitilise tahteavaldus, mitte mingisuguste salaeelarvete tulemus, nagu see toimub Egiptuses või Pakistanis nagu me aeg-ajalt äh, sellest kuuleme, nii et meid nendega üldse võrrelda ei saa. seetõttu on minu seisukohast legitiimne, et me vastates küsimusele, et kuidas me reageerime nendele väljakutsetele, kasutame adekvaatselt äh, kõiki meie käsitluses olevaid vahendeid kas äh, tegemist on äh, kliimamuutustest tingitud äh, suurveega, mis laseb, mis paneb Poola Sooderi jõe veed kallastest väljapoole voolama ja Saksamaalt tuleb siis Stichnuse Hilfswerk või Bundeswehr või politsei või kellel iganes on vastav võimekus, siis toimub see osalejate kutse alusel, poliitilise tahte alusel, nii et ma ei näe, et selles oleks midagi halba või siis vastupidi, kolmandates riikides, kui seal on tohutud metsapõlengud, mille tõttu inimesed põgenevad vahel ka üle piiride, siis äh, tegemist on kohati ettenähtavatega ja etteennustatavatega või juba ka toimunud katastroofidega, kus meil on täna juba ka vahendid äh, aidata ja reageerida neile sündmustele. nagu öeldud, ükskõik, kas põhjuseks on mõni kliimamuutusest põhjustatud äh, looduskatastroof, et äh, mets läheb põlema või siis süütab keegi selle metsa, meil on võimalus, võimalik võimalik kasutada täpselt samasuguseid vahendeid. oluline on see, et me nende vahenditega, mida me saame ühiselt tehniliselt paremini mm, organiseerida, et me neid äh, saaksime kasutada. Mm, me enne rääkisime GMS-ist, juttu on, oli meil sellest, et kas see peaks käima Euroopa Liidu eelarvesse või mitte. ja me peame endale aru andma sellest, et, et meie Euroopa Liiduna peame olema võimelised kasutama selliseid vahendeid, mis võimaldavad nende väljakutsetega vast-, hakkama saada. mis puudutab äh, kolleeg Tarandi raportit, siis meie äh, variraportöör mm, kolleeg Minski juba rääkis äh, sellest, ma tean, et tal on terve rida väga häid muudatusettepanekuid ja ta kindlasti esitab need õigeaegselt ja Euroopa Rahvapartei kindlasti äh, äh, aitab kaasa seda äh, raportit veelgi parandada. suur tänu, härra Tänu. ma tänan. see on esimene kord, kui ma Tarandi raportit loen ja see on väga huvitav ja mul on suur heameel selle üle, et ma saan kolme Ühendkuningriigi kaasmaalast siin tervitada neid teemasid arutama. jah, mul oli ühega võimalik möödunud aastal juba kohtuda, nii et ma saan väga hästi aru, et ta on väga kõrgel ametikohal ja väga kaua nende teemadega tegelenud ja minul küsimus on nüüd, kas Ühendkuningriigil äh, kaitseministeeriumil äh, on nüüd loodud selline ametikoht, kas seda ka mujal teistes liikmesriikides on eeskujuks võetud, kas Euroopa Liidus või NATO riikides ja kas ei ole mitte ohtu, et NATO ja Euroopa Liidu institutsioonid hakkavad ennast dubleerima või on tegevus väga täpselt ikkagi jagatud ära kahe nii-öelda sõjalise liidu vahel. ja no liit oli vale sõna, Euroopa Liit ei ole jah liit, allianss, projekt, ütleme siis liidu ja projekti institutsioonide dubleerimist või on tegemist hoopis poliitikaga, projektiga, millel on äh, alliansi elemendid, ütleme siis nii. jah, mul kolleeg ei ole nõus äh, aga minu huvi selle vastu on täiesti juhuslikult, mina tegin Aafrika sarve kohta sel nädalal ettekande ja eh, ma pean ütlema, et ma selles oma raportis üldse seda teemat ei puudutanud ja nüüd ma näen viiendas lõikes siin, et räägitakse just Aafrika sarvest ja võib-olla see on midagi, millega ma pidanuks tegelema, arvestades seda, et tegemist on strateegiliselt tähtsa piirkonnaga. Punane meri ja Suessi kanal ja merekoridorid ja see, mis sealt lõunast tuleb, eh, nafta Araabiast, eh, Pärsia lahe piirkonnast ja piirkonnad, kus valitseb nälg eh, kliimatule muutuse tagajärjel, jah, ja see kõik suurendab ebastabiilsust ja konfliktiohtu selles piirkonnas. jah, võib-olla äh, ei anna väga palju ära teha selleks, et kliima muutusi ja maailma kliima soojenemist peatada, aga samas kui kõige hullemad stsenaariumid käivituvad, siis on vaja meil suuta reageerida, siis ükskõik, millised meie seisukohad on, et kas tegemist on inimtekkelise või mitte inimtekkelise mõjuga samas on sellega tõhusalt väga raske võidelda. nii et on vaja ka mõelda ühiselt liikmesriikidel, milliseid investeeringuid teha. ITER näiteks on jälle üks väga pikaajaline projekt ja mulle näib, et samamoodi on meil vaja mõelda muude asjade peale, mis annaks ära teha, et kuidas kas meil õnnestub peatada kliimamuutusi, on teine küsimus, aga küll peaks meil olema julgeoleku ja kaitsemeetmed selleks, et kõige hullemad stsenaariumid ära hoida ja kaitsta oma majanduslikke ja ärilisi ja äh, kaubanduslikke huve. aga jah, mida Euroopa Liit teeb ja mida NATO teeb, kui palju dubleerimist siin nende vahel on, tahaks teada. suur tänu, proua Campbell-Bannermann. Campbell-Bannermann? härra, härra. pardon, pardon <laughs> <laughs> um Yes, thank you, Mr. Chairman. ma tänan. Eh, ma kardan, et mina ei usu inimtekkelisse kliima soojenemisse, ma tean, et jah, et kliimamuutused eksisteerivad, aga eh, peab ütlema, et Taanis hoopis no, teistmoodi, seal eh, Gröönimaa on see, kes kõige rohkem on kannatanud Äh, kliimamuutuste käes ja siis hakanud lõuna poole sealt inimesed kulgema, aga meil on väga hea meel, et meil on siin sellised ähm, eksperdid siinkohal, kes ka merevägi on meil siin esindatud. ja tahaks öelda, mis mulle kõige rohkem huvi pakub. me teame, et meil saavad olema sellised probleemid äh, ja sellised maavärinad, tsunamid tulevikus ka, aga võib-olla oleks vaja mingit rahvusvahelist jõudu või päästeasutust. aga selline rahvusvaheline jõud, mis suudaks väga kiiresti reageerida, kui meil oleksid suured veovõimalused, õhusillad, toimetada vett toitu, peavarju, me teame, need asjad tulevikus sagenevad, ükskõik siis mis põhjuseks, kliimamuutused või mis iganes, aga kindlasti me peaksime kaaluma ÜRO tüüpi sellist jõudu, kas äkki midagi sellest? Eh, jah, väga palju räägitakse nendest neljakümne kaheksast esimesest tunnist pärast kriisi, need on peatähtsad, see on vaja väga kiiresti reageerida, me teame, et niisugused asjad juhtuvad, siis saame ka kiiresti planeerida ja just sõjaväelased on kõige õigemad reageerima. ma tänan, proua Lösing veel kord. lühike ähm, repliik härra Tänokile. ma olen talle väga tänulik äh, selle eest, et ta kujutas Euroopa Liitu sõjaväelise liiduna, ta loomulikult äh, korrigeeris seda koheselt, aga aga psühhiaatrina te kindlasti teate äh, Freudi sõnavääretuste mõõdet, nii et äh, ma arvan, et äh, see kindlasti omab ka mõningast sisu, see sõnaväärat-, keelevääratus. küsimus härra Kaalerile, te rääkisite sellest, et äh, läbipaistvus on tagatud kõigi asjade puhul, mida Euroopa Liit teeb, et see võiks olla parem või halvem. ma muidugi olen nõus teiega, et on riike, kus asi on hullem, aga kas me oleme juba kõik unustanud selle, mida me arutasime täna hommikul? probleemiks oli just nimelt see, et me ei saa täpselt aru ja täp-, eelarveridade puhul ei ole täpselt ära näidatud, et mis on sõjaväeline ja mis on tsiviil äh, projekt. ja veel küsimus, äh, äh, ressursside ühiskasutus, et me paneme ressursid ühte patta ja siis otsustatakse, et neid kasutatakse mingil moel. kuidas tagatakse selle puhul läbipaistvus? äkki te suudate mulle seda selgitada, võib-olla ma lihtsalt ei saa asjadest õigesti aru. ma tahaksin öelda ühte asja, mille ma olen ära unustanud vahepeal meie eksperdid ütlesid, et ähm, ühiskond, ma eeldan, et siin eeldatakse kodanikuühiskonda, et äh, sõjaväe maine on väga kõrge ja et äh, kui äh, sõjaväelased teevad selgeks elanikele, et mingid asjad on hädavajalikud, siis inimesed aktsepteerivad seda. mina väga kahtleks selles, kui äh, Äh, teha uuringuid, siis kindlasti oleks tulemused teistsuguseid ja kui ma nüüd mõtlen uurimustele Saksamaal siis, siis kaheksakümmend protsenti küsitletutest ütlesid, et just äh, sõja, et nad sooviksid, et just nimelt sõjaväe arvelt hoitaks raha kokku ja et äh, raha kasutataks muudel eesmärkidel ja siis öeldi, et inimestele tuleb seda mingil moel äh, selgitada. minu meelest on see äärmiselt suur äh, oht ja see on just see asi, mida meie peame tagama. me peame tuvastama, et kus on mingid eesmärgid ja loomulikult on siis inimestele mingeid asju võimalik selgeks teha, mis tegelikult üldse ei ole tõesed. nii et ähm, ma siiski kutsuks meid jälle üles äh, olema võimalikult läbi mm, poiss like. ja härra Kaalev vist tahab vastata, aga palun tehke lühidalt. mis puudutab eelarvet, siis äh, meil on ju eelarve täitmise raames äh, parlamendil on võimalik äh, eelarve täitmist kontrollida, Lissaboni lepinguga muutus asi paremaks, varem oli ainult komitoloogia menetlus, komitee menetlus, kus komisjon ja nõukogu üks mm, asjaga tegelesid, me, parlamendil ei olnud mingit õigust sõna sekka öelda, aga parlamendi olukord on nüüd paranenud, meil on eelarve kontrolli menetlus me, ja menetlused on nii ranged, et probleem ei ole sellega, et raha kasutatakse liiga kiiresti ära, vaid äh, raha kasutatakse liiga aeglaselt, kuna menetlused on nii keerukad, kõik on üle kontrollitav et äh, raha praktiliselt äh, ei kulutata. nii et äh, ma olen selle poolt, et oleks võimalik kontrollida, et mis vahendeid meie eelarvest on või kus kasutatud. ressursside ühiskasutus on asi, mis toimub väljaspool Euroopa Liidu eelarvet ja kuna tegemist on Ehm, sõjaväeliste küsimustega, siis äh, on tegemist liikmesriikide eelarvetega ning on konkreetseid projekte, kus mitu liikmesriiki veavad, äh, lepivad kokku, et äh, nad ühendavad oma võimekuse, mis on üksi eraldi võttes liiga nõrk või et üks ütleb, et pane tähele, sinu võimekus selles öö, valdkonnas on liiga nõrk, ma aitan sind ja no, näiteks NATO-s on selliseid näiteid ja kui näiteks Eesti, Läti ja Leedu hakkaks äh, ise õhu, äh, lennukeid ostma, siis ei oleks see üldse mõistlik. mõttekas on see, et teised neid aitavad ja ressursside äh, nappus õnneks sunnib meid ka ressursse ühiselt kasutama, see ühendab meid ja hoolitseb selle eest, et meil tekib selline usaldus, mis meil peaks olema juba varem. ma tänan. nüüd ma palun, et komisjoni esindaja, peadirektoraadi ECO esindaja, strateegia koordineerimise institutsioonide vahelise suhete üksuse juht Persa Paratio sõna võtaks. ma tänan, et andsite võimaluse sõna saada. kasutan nüüd ka võimalust ja tänan härra Tarandit selle eest, et ta oli avatud meile ja kuulas meid, nagu ta ka ütles oma tutvustavas sissejuhatuses. nagu härra Tarand ütles ta on rääkinud komisjoni talitustega ja kuulnud meie kliimamuutustega tegelevatelt kolleegidelt, et nad tervitavad seda, et raport on nüüd arutusel. jah, kliimamuutused ja selle negatiivne mõju ja kuidas see võib julgeolekut ja stabiilsust kahjustada me tervitame seda teematõstatust. ja nagu paljud sõnavõtjad ütlesid juba varem, on aastatepikkune kogemus rahvusvahelisel areenil äh, selles, kuidas reageerida katastroofidele. ja teile võib-olla meenub, et aastal kaks tuhat kümme Euroopa Komisjon tuli välja teat-, teatisega, kus räägiti, et on vaja katastroofidele reageerimise suutlikkust suurendada ja käesoleval aastal tuli meil õiguslik ettepanek Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta. praegu vaatab parlament seda ka läbi. nii et eh, need kõik on instrumendid ja viisid, eh, mis peavad parandama Euroopa Liidu tõhusust kriisidele, õnnetustele reageerimisel. tahaksime rõhutada ka seda rolli, mida Euroopa Komisjon on etendanud reageerimaks loodusõnnetustele, seda kahe instrumendi kaudu, mida meie juhime, kõigepealt kodanikukaitsemehhanism ja abimehhanismid ja nüüd olemasoleva äh, raamistiku kaudu äh, me oleme näinud ka, et sõjaliste vahendite kasutamine, rahvusvaheliste sõjaliste vahendite kasutamine äh, loodusõnnetustele reageerimisel, nagu kolleegid ka ütlesid, toimub ÜRO suuniste järgi. nii et tuletaksin teile meelde seda, et nendest juhistest tuleb kindlasti kinni pidada. ja nagu meie härra Williams Euroopa Liidu sõjalise abi staabist ütles, tõesti, sõjaväelased peavad toetama, aga mitte juhtima reageerimisoperatsioone, humanitaarabioperatsioone Thank you. And now... ja nüüd eh, proua Eva Kordova. Uh, good afternoon, uh, I will just say only. ütlen ainult paar sõna üldiselt, enne kui annan sõnajärje üle kolleegile, kes tegeleb just kliimamuutustega Äh, jah, me tervitame äh, selle teema tõstatust ja meie sõjalise staabi seisukohast äh, ma arvan, et meil peab olema korralik raamistik selle väga tähtsa teema tarvis ning see raamistik peab olema kõikehõlmav ja sellest räägiti ka raportis. see tähendab seda, et meil on Euroopa Liidus kriisile reageerimise võimekus, mis koosneb erinevates meetmetest ja osalistest ja kõik äh, peavad olema korralikult kaasatud. kas äh, näiteks siseaktsioonide kaudu, aga me räägime siin rohkem välismõõtmest sel teema puhul, välisoperatsioonidest. nii et äh, meie kanname kõik need kõige hoolt sellest, et Euroopa Liidus kriisidele korralikult reageeritaks ja et tõesti oleks oskusteadmised olemas ja neid kasutataks korralikult ja et sõjalise staabiga konsulteeritaks ja meil oleks korralik alus nende küsimuste edasiseks arutamiseks Mis.... ma tänan nüüd MD Global Affairs esindaja. ma vaid lisaksin, et et eh, möödunud aastal välisminister nõukogus arutati ka julgeolekuohtusid, mis on tingitud kliimamuutustest ja otsustati, et kliimadiplomaatial on kolm eh, sellist aspekti suunda eh, ja julgeolek on üks nendest kolmest. nii et tõesti, tegemist on teemaga, millega tuleb tegeleda ja võib-olla tuleks rääkida veel teistegi sidusrühmadega poliitilistel juhtidel. ja tähtis on, et tõesti poliitikud, juhid teaksid olemas olevatest ohtudest ja riskidest ja võib-olla see motiveerib ka uusi kliimameetmeid rakendama ja rohkem tegelema kliimamuutustega kohanemise teemaga. nüüd kliimadiplomaatia tegevussuunana leidis heakskiidu siis välisministrite nõukogus ja terve rida liikmesriike on juba olnud aktiivsed sellega tegelemisel, mitte kõik ei pea seda äh, poliitilist dialoogi küll prioriteetseks, aga USA-s räägitakse siseriiklikult väga palju kliimaküsimustest. aga see on olnud ka üks osa juba käivitunud koostöös näiteks veediplomaatia vallas äh, Kesk-Aasias on see väga aktuaalne, aga ka mujal maailmas. nii et me näeme, et tõesti eh, see on kõikehõlmava lähenemisviisi üks suund ning sellel on suur potentsiaal, ta võib motiveerida liidreid tegutsema ja tõesti üheskoos rahvusvaheliselt reageerima kliimamuutustele. ja on terve rida soovitusi ja ideid siin raportis, mida me väga põhjalikult analüüsime. ja osa neist on juba leidnud käsitlemist mitteametliku koordineerimise formatsioonides. ja ka sõjaline staap on olnud kaasatud. see on juba üks osa tegelikult meie agendast. suur tänu enne kui ma annan sõna ekspertidele, tahaksin lisada äh, oma küsimuse kolleegidele. kuus-seitse aastat tagasi härra Javier Solana ütles, et kõige suurem oht maailma julgeolekule ongi kliimamuutus. kas see on aktuaalne ka praegu, kas ta on rohkem aktuaalne kui tollal või vähem aktuaalne ja kuidas äh, reageerida? nii et nüüd kontraadimäär Neil Morisseti, teil on sõna. tänan ja tänan kommentaaride eest. kui ma mereväega ühinesin, siis oli elu üsna lihtne. meie olime sõjaline liit, seal oli kaksteist liiget, mereväel oli oma roll, oli väga selge, et meil on üks oht ja kõik. viimase nelja-viie aasta jooksul on asjad muutunud keerulisemaks. meil on nüüd soovijate koalitsioon ja liidud äh, sõlmitud mitmesuguste ohtude vastu ja meil on nüüd mitmesugused liidud valitsusorganisatsioonidega, valitsustega, mittevalitsustega ja väga palju osalisi, kellega me varem ei ole koostööd teinud ja see on, esitab ka suuri väljakutseid ja siin me ei räägi, et kliimamuutused kuidagimoodi militariseeritaks või vaid hoopis räägitakse sellest, et kõik instrumendid ja varad ära kasutada, mis meie käsutuses on, selleks, et vähendada ohtusi eh, maailma heaolule ja majanduse kasvule. ja minu arvates on need kõige tähtsamad asjad. ja me peame selleks vaatama mitmesuguseid aspekte, kõigepealt humanitaarabi ja katastroofiabi, kui on vaja kiiresti kohe reageerida, muidugi poliitikute juhtimise all. ja nii palju niipea kui võimalus avaneb, siis me anname need ülesanded üle nendele, kes on paremini kvalifitseeritud neid täitma. ja tegelevad sellega tulevikus. nüüd potentsiaalsetes konfliktide puhul on vaja ka riske vähendada, siin on vaja meie vastupanuvõimet eh, suurendada sellistele kriisidele ja me teame, et meie ühiskonnas on väljakutsed, üks on selline Aafrika sarvepiirkonnas, seal on riikidel suuri probleeme, võtame näiteks Jeemeni me teame, et kaubandusteed rahvusvahelised kulgevad sealt piirkonnast läbi. Suessi kanal, Egiptus, väga tähtis piirkond kaubavahetusele ja peale sõjaväelaste, neid on, seal on teisigi, aga tähtis on, et Jeemeni rannavalve suudaks tõesti seal julgeoleku tagada, et tõesti kaubavahetus saaks sujuda ja ka, et kalapüük saaks toimuda ja kohalikud saaksid kala püüda seal ja neil oleks, millest elada. tegemist on piirkonnaga, kus kliimamuutused võivad omada väga hävitavaid tagajärgi. veepuudus selles maa, ilma osas on täht-, väga suur ja sellepärast on see meie jaoks prioriteetne riik, sest nemad on niivõrd tähtsad meie kaubavahetusele nüüd, kui me vaatame maailmas ringi, siin räägite USA-st, nüüd millised sõnumid tulevad? USA-s vaadatakse seda kui riikliku julgeoleku küsimust ennekõike ja siis kasutatakse sellist sõjaväelist terminoloogiat, aga võib-olla mujal eh, pannakse rõhku teistele reageerimisviisidele. ja kui me nüüd konkreetsemalt asjale lähenema, ÜRO kontekst, ka seal tegeldakse nende küsimustega. peaassamblee ja julgeolekunõukogu käsitlevad neid, aga on ka piirkondlikud jõud, kes nende teemadega tegelevad ja kõige tähtsam äh, see riigi enda suutlikkuse suurendamine, et nad suudaksid, riigid suudaksid toime tulla selliste nähtustega ja siin on jälle sõjaväelastel oma osa etendada, aga see on väike osa võrreldes teiste osaliste panusega. nii et me väga loodame tsiviilkogukonna peale siiski nende küsimuste lahendamisel. ja Ühendkuningriik on ainus riik, kus ühel is-, üks isik on nii kliima kui ka energiajulgeoleku saadik, aga olenevalt siis konstitutsioonist on need ülesanded lahendatud. merevägi ja maavägi, õhuvägi on jaganud omavahel ülesanded ära, nii et väga paljud inimesed tegelevad sama teemaga. ja nüüd NATO ja Euroopa Liit, siin on tõesti võimalik teha eh, head koostööd, konflikte vähendada ja sõjaline staap peab hea seisma selle eest, et me ei võistleks siin omavahel, vaid paremini ära kasutaks olemasolevad ressursid koos. ja raportis tuuakse välja peatähtsad küsimused, millega on vaja tegeleda ja on vaja paigutada need äh, sellesse konteksti, et ükskõik millised ohud siis meil on, paljud on siin raportis kajastatud, tähtis on, et kõik väheneksid. Äh, kontraadmiral Bruce Williams, palun järgmiseks. suur aitäh. terve hulk küsimusi võib-olla alustaksin mõningatest, äh, näiteks äh, proua Lüüser tõstatas väga olulised äh, teemad. sööväe suurus, ressursid ja nii edasi. Ähm, kui ma ühines-, praegune sõjavägi on vaid murdosa sellest, mis ta oli kolmkümmend neli aastat tagasi ja täpselt samamoodi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides Need sümptomid, mida me täna näeme ja vajadus äh, ressursside ühiskasutuseks ja erinevateks suutlikkusteks, mida on tarvis näiteks äh, juhi positsiooni näitamine, kus on absoluutselt olemas äh, tsiviilsektori kontroll sõjaväe üle nii et äh, sõjaväe ressursside seisukohast on äh, mõttekas paremini ära kasutada neid järelejäänud ressursse, mis on tohutult vähenenud viimaste aastakümnetega. ja ressursside paremini ärakasutamine vastuseks äh, sellele küsimusele, mis puudutas rahvusvahelist päästejõudu või kuidas iganes me seda nimetame. ja maksumaksjad äh, soovivad ilmselt, et kõik olemasolevat kasutatakse ära maksimaalsel moel. üks küsimusi ongi, et kas on olemas paindlikkus ja kohanemisvõime, mis sobiks mitmete ülesannete täitmiseks. ja valmisolek reageerida kriisidele ka seoses kliimamuutustega proua Lösseri märkus Haiti kohta. see oli enne välisteenistuse loomist ja välisteenistuse selge soov mm, välja arendada suutlikkus äh, avaldada reaalset mõju. sõjaväeline mõõde on äh, vaid üks võimalustest, me anname panuse vaid suuremasse tervikusse on vaid kakssada sõjaväelast kolmekümne tuhande ametniku kohta Brüsselis. ja ma tahan öelda, et me peame tegema koostööd ja sellega jõuan tagasi selle juurde, et kuidas sõjaväeline struktuur toimib koos teiste struktuuridega muret äh, tekitab meile äh, mitmete organisatsioonide, näiteks äh, keskkonna peadirektoraadi erapooletuse säilitamine. me püüame omalt poolt avaldada neile igasugust toetust, ilma et me seaksime ohtu nende sõltumatust. teeme teadat koostööd koordineerimiskeskusega, mis neil on on äh, pidev äh, koostöö ECO peadirektoraadiga, mis on toiminud juba tükk aega. ja Oslo suunised on loomulikult need, millega vägagi tuleb arvestada. kas see oli vist äh, härra Tänak, kes esitas küsimuse või Aafrika sarve kohta, see on klassikaline näide, kus sõjavägi otseselt aitab hallata tagajärgi, mis tulenevad äh, kliimamuutustest, äh, antud juhul konkreetselt nälg. Äh, toiduorganisatsioonide saadetised on saabunud tänu sõjaväekaitsele turvaliselt, ühtegi nendest ei ole kätte saanud piraadid. tulenevalt operatsioonist Atalanta on selline turvalisus tagatud sada protsenti on olnud see operatsioon seni edukas ja nälg ja põud viimasel ajal on süvenenud ja seda suurem on vajadus taolise kaitse järele. sellega jõuan Äh, esimehe enda tõstatatud küsimuse juurde, et äh, kas äh, kliimamuutused on muutunud olulisemaks, et kas me teeme rohkem või vähem, kas me oleme ühtsemad kui varem, ma arvan, et me oleme ühtsemad praegu, teeme rohkem koostööd ja me peamegi rohkem koostööd tegema, sest nagu ma ütlesin, sõjaväe suurus on vähenenud oluliselt võrreldes varasemaga. maailma elanikkond järjest kasvab ja see avaldab samuti mõju koostoimes kliimamuutustega. kui paljudel kordadel on äh, sõjaväge kaasatud kas suuremal või väiksemal määral äh, esmareaktsioonina äh, ja pärast sõjaväepoolset esmareaktsiooni on teatav hulga üle võtnud teised organisatsioonid. ma loodan, et ma suutsin vastata küsimustele, mis olid esitatud. Kristjan Pirem, palun. aitäh. ressursside ühiskasutus. Äh, küsimus on ka koolituses ja tsiviil- ja sektori ja sõjaväe koostöös. teiseks, ehk nõndanimetatud hübriidstandardite, tsiviilsõjaväeliste ühistandardite väljatöötamine. Need olidki vaid paar lühikest märkust, mille ma omalt poolt tahtsin lisada. härra Tom Spencer, palun. suur aitäh, kui võib, siis kutsuksin üles parlamendiliikmeid äh, keskenduma raporti sisule, mitte selle pealkirjale. ma olin äh, kolm aastat välisasjade komisjonis ja üks minu ülesanne oli pidada läbirääkimisi teiste komisjonidega, kui meil oli jagatud pädevus. Äh, ma saan aru, et selle raporti pealkiri tuleneb aruteludest keskkonnakomisjoniga aga eh, tulemuseks eh, on eh, tegelikult raport, mil me sisu ei puuduta humanitaarabi või vahetuid tegevusi. sest see, mis meil on, on äärmiselt oluline. ma soovitan, soovituse vaadata kaarti Ühendkuningriigi välisministeeriumilt paar aastat tagasi, milline maailm näeks välja neljakraadise temperatuuri kasvu korral. Saksa kolleeg, kes eh, tõstatas minu poolt sõnade kasus Bella kasutamise. ma ei ütle, et praegu on selline olukord Euroopas, vaid ma äh, näitasin ülejäänud Euraasia poole ja ütlesin, et tegelikult äh, juba toimub piirisõda India ja Hiina vahel. siin on tõesti reaalsed küsimused, mis võivad äh, kaasa tuua vägivalla, sealhulgas üks nendest küsimustest on veega seotud me ei tahaks saada kaasatud kliimamuutustesse poliitilise faktorina. nii et äh, sõjavägi ei püüa üle võtta neid rolle. Äh, USA-s on see eriti terav teema. ma olen äh, töötanud umbes kahesaja sõjaväelasega, kes näevad, milles on reaalsus ja äh, nad soovivad seda arutada teistega. oluline on, et me säilitaksime läbipaistvuse põhimõte, et me kaasaksime nendesse aruteludesse ka hiinlasi, venelasi, brasiillasi ja kui me saame teha seda mitteametlikul kodanikuühiskonna pinnal, siis teeme seda. ja selle kõrval võivad toimuda ka ametlikumad arutelud see neljakradse temperatuuri tõusuga seotud kaart, mis ähm, Välisministeerium koostas, Briti konservatiividest kolleegidele tahan öelda, ei äh, ole oluline, mida te arvate kliimamuutuste põhjustest, see ei ole üldse oluline enam sest äh, me teame, et see toimub ja kui see toimub, siis see mõjutab Venemaad, Kanadat, Jaapanit, meid, Hiinat. Äh, ja äh, Briti ja Saksa välisministeerium on, ongi öelnud, et keskendugem nüüd tagajärgedele, lõpetame selle vaidlemise põhjuste üle. et parlamendis toimus meile konverents kahekümne esimesel äh, märtsil, Wilfred Martins äh, avas selle üks Euroopa Liidu grand old man. tema ei ole see traditsiooniline häirekellalööja, aga ta ütles, et äh, kui Euroopa Liit on olnud esirinnas tsiviilaruteludes kliimamuutuste alal, ja Solana äh, raportiga oli esirinnas ka sõjaväelistes aruteludes, siis me oleme nüüd oma fookuse kaotanud. ja ma arvan, et kõik liikmed ja kõik parteid peaksid mõistma, et me saame julgustada ja motiveerida välisteenistust võtma uuesti juhi rolli välisteenistus on nüüd äh, jalad alla saanud ja ma arvan, et äh, me omalt poolt peaksime parlamendis julgustama neid äh, tegema rohkem. see oligi minu poolt kõik kolleegidele, nii et vaadake selle raporti sisu, mitte pealkirja ja mõelge, et see on hea võimalus parlamendile võtta endale kasulik roll poliitika valdkonnas, mis avaldab mõju mitte ainult viie aasta pärast, vaid ka kahekümne või neljakümne aasta pärast. suur aitäh kõikidele arutelus osalejatele, see oli äärmiselt kasulik debatt, inspireeriv ja härra Tarand, teil on nüüd võimalus omalt poolt kokku võtta see diskussioon. Like ma tahaksin tänada kõiki osalejaid ja teha ühe ülestunnistuse. alguses ma ei olnud kindel, et minu raporti projekt on äh, kasulik, aga te veensite äh, mind, et äh, see endiselt võib osutuda siiski kasulikuks. aitäh! suur tänu selle väga lühikese kokkuvõtte eest, see oli väga asjalik kokkuvõte, suur tänu külalistele ja nüüd äh, võime minna päevakorras järgmise äh, punkti juurde. Äh, härra Tunnek Elami omaalgatuslik raport küberjulgeolek ja kaitse. loomulikult short break.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 Uh, dear colleagues, I would like to ask to continue discussions maybe kallid kolleegid, uh, jätkaksime nüüd uh, aruteludega uh, või te, oma aruteludega jätkake hiljem või minge selleks välja. Yes, the report of on niisiis küberjulgeolek ja kaitse. ma arvan, et ka see teema on praegu väga asjakohane suured ja võimsad riigid nagu USA ja ka väiksemad riigid, kes on samuti olulised nagu Eesti, on kannatanud küberrünnakute all. ja need võivad ähm, tekitada probleeme kriitilise infrastruktuuri toimimisel, elutähtsa infrastruktuuri toimimisel. kuulakem ära härra Kelami ideed, kuidas olla paremini valmis sellisteks rünnakuteks. härra Kelam, palun. Äh, äh, kallid kolleegid, ma arvan, et on väga sümboolne, et äh, küberjulgeolek ja küberkaitse endiselt on tegelikest arengutest maha jäänud sest nad ei äh, suuda konkureerida loodusõnnetustega, mis äh, mõjutavad meie fantaasiat või meie arusaamist igapäevaelust. kübermaailmaga seotud arengud äh, toimuvad aga salamisi, märkamatult enamiku inimeste jaoks. märkamatult isegi otsustajatele kõrgetasemeliste ametnike hulgas. selle raporti peamine eesmärk on äh, kutsuda üles kõiki Euroopa Liidu tasandeid välja töötama kõikehaarav küberjulgeoleku süsteem ning äh, vajaduse korral Euroopa Liidu tasandil või ka liikmesriikide tasandil looma äh, küberjulgeoleku kaitsestrateegia ma olen konsulteerinud erinevate partneritega, NATO esindajatega, IMSO-ga, välisteenistuse esindajatega, kaitseagentuuri esindajatega ja raport äh, on äh, jagatud erinevatesse osadesse, mis puudutavad Euroopa Liidu tasandi arenguid, Euroopa Kaitseagentuuri rolli, tegevusi, mis puudutavad liikmesriike, era- ja avaliku sektori partnerlust rahvusvahelisi suhteid, koostööd NATO ja USA-ga. mõned märkused. ma arvan, et on oluline, et küberjulgeoleku aspektid oleksid kaasatud kõikidesse Euroopa Liidu tegevustesse, sealhulgas liikmesriikide tegevusse nii avalikus kui erasektoris praegu ähm, on arusaamine sellest vajadusest veel kaugele maha jäänud tegelikest arengutest. ma ütleksin, et äh, kõik see on seotud äh, teadlikkusega tegelikest ohtudest. küsimus ei ole ainult infosüsteemide blokeerimises, vaid see äh, saab olema tõeline oht meie äh, infrastruktuurile, mis võib ohtu seada suurte süsteemide toimimise ja kogu riikide toimimise. peamiseks küsimuseks on vajadus parema koordineerimise ja sidususe järele. üks ähm, viimaseid arenguid on äh, olnud küll positiivne. selle aasta mais kõik Euroopa Liidu liikmesriigid äh, suutsid luua äh, oma riikides ähm, arvuti hädaolukorra äh, reageerimismeeskonnad ja Euroopa Liit on andnud toetust ja abi küberjulgeolekualase suutlikkuse väljatöötamiseks. Euroopa Kaitseagentuuri roll meie nägemuse kohaselt äh, oleks samuti koostöö tugevdamine NATO-ga. üks, vaid üks Euroopa Liidu liikmesriikidest on saavutanud kaheprotsendilise äh, kulutuste osa kaitse äh, Äh, arengule ja arendustegevusele. viis liikmesriiki ei ole praktiliselt midagi kulutanud äh, vähemalt paari aasta taguse seisuga äh, kaitsega seotud uurimis- ja arendustegevusele. vähemalt me soovime, et investeeritakse ühisesse uurimis- ja arendustegevusse, eriti küberjulgeoleku ja kaitse valdkonnas mis puudutab liikmesriike, siis esimeseks äh, ülesandeks on välja töötada vastavad äh, siseriiklikud äh, küberjulgeoleku strateegiad viivitamata. Enisa on andnud panuse nii-öelda hea tava suuniste väljatöötamise näol sellesse julgustame liikmesriike ka looma konkreetsed eh, küberjulgeoleku ja küberkaitse üksused oma sõjalises struktuuris. tarvis on koostöömehhanismide väljatöötamist ja teabevahetuse parandamist. meie ettepanek on, et miinimumtasandil eh, tuleks luua kohustuslik eh, teabevahetus eh, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ja veel üks üleskutse liikmesriikidele on eh, välja töötada siseriiklikud hädaolukorrast reageerimise kavad, mis hõlmavad ka küberkriiside haldamist, sealhulgas ka riskianalüüsi. see on seotud samuti sellega, mida me tihti ei mõista, et äh, tarvis on adekvaatset koolitust äh, keskse tähtsusega küberjulgeoleku probleemide teemale kõikide avalike asutuste töötajatele. Enisa saaks siin äh, omalt poolt kindlasti abiks olla. aga üldjoontes oleks liikmesriikidele üleskutse, et tarvis on nii-öelda baastasemel äh, Äh, küberjulgeoleku hügieeni. Äh, kuidas äh, tagada nii-öelda baaskaitse ja kuidas esmasel tasandil vältida riske. meie arvates aitaks sellele kaasa, kui me võtaksime kooli õppekavades juba varajases eas sisse õppeained, mis puudutavad küberjulgeolekut ja turvalisust. era- ja avaliku sektori koostöö, siin on asjakohane julgustada erasektorit, kes on vastutav enamiku küberruumis toimuva tegevuse eest, hõlmama äh, küberkriiside haldamine ka oma kriisijuhtimis- ja riskianalüüsi plaanidesse ja jällegi me kutsume üles äh, teadlikkuse parandamisele koolituse kaudu. teadlikkuse parandamine küberjulgeolekust ja küberhügieenist. rahvusvaheline koostöö. välisteenistus äh, võiks äh, võtab proaktiivse positsiooni küberjulgeoleku äh, teemal ja hõlmata küberjulgeoleku aspektid kõikidesse oma tegevustesse. loomulikult see on äh, seotud ka kõiki haarava Euroopa Liidu äh, küberjulgeoleku strateegia väljatöötamisega, aga seda ei saa võtta vabandusena või ettekäändena, vältimaks selliste probleemid, suhete käsitlemist suhetes kolmandate riikidega. me oleme esitanud paljudel tasanditel küsimuse, kas Budapesti konventsioonist piisab kümne aasta pärast. või kas on tarvis äh, uut äh, rahvusvahelist õiguslikku alust vastuseks on seni olnud, et äh, Budapesti konventsioon on olnud kasulik vahend ja mida on meil kõigepealt tarvis, äh, kui äh, räägime võimalusest liikuda kuhugi kõrgemale tasemele, on, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ratifitseeriksid Budapesti konventsiooni ning äh, me teeksime ettepaneku, et ka meie rahvusvahelised partnerid peaksid sellest konventsioonist kinni. igal juhul välisteenistus äh, vahetu ülesanne ja ka liikmesriikide ülesanne äh, oleks võtta juhi positsioon jõupingutustes, jõuda rahvusvahelisele kokkuleppele heade tavade või käitumispõhimõtete osas seoses äh, küberruumiga. me peaksime rõhutama miinimumnõudeid äh, ja miinimumstandardeid äh, infosüsteemide turbes. ei saa küberruumi vaadata ainult negatiivsena. infovabadus mida küberruum võimaldab, võimalused äh, äh, suhelda miljonite inimestega on väga võimas vahend demokraatia ja vabaduse tagamisel. oleme näinud seda nii Araabia revolutsioonide käigus kui ka mitmetel muudel puhkudel. nii et peaksime olema vägagi teadlikud sellest äh, positiivsest aspektist. suhted NATO-ga. üks äh, või lähemine võiks olla selline laiaulatuslik, me ei saa dubleerida seda, mida NATO teeb. küsimused, mis on veel lahti ja millele on tarvis leida õige lähenemine, on, et kuidas reageerida dilemmale, kas küberrünnak võib olla parim kaitsevorm, Stuxnest äh, viirus äh,, Plane'i viirus äh,, tekib äh, paratamatult ka kaasnev kahju, sest äh, me ei saa kontrollida selliste viiruste levimist. ning solidaarsusklausel nii Lissaboni lepingus kui ka NATO süsteemis, äh, mille liikmed, enamik liikmesriike samuti on Euroopa Liidus. sest äh, nagu mainitud küberrünnakud äh, võivad tekitada sellist äh, kahju, mis on täiesti võrreldav füüsilise rünnakuga. füüsilise ründe puhul on võimalik äh, kasutada solidaarsusklauslit, aga küberrünnakute puhul ei ole olukord enam niivõrd selge. me peame tegema koostööd USA-ga selles valdkonnas. kaks aastat tagasi eh, küberjulgeoleku ja küberkuritegevuse töörühm loodi ning meie viimasel kohtumisel mais USA kongressi delegatsiooniga arutasime veel kord seda teemat. lõppkokkuvõttes tahaksin tänada kolleege kes on äh, äh, tutvunud selle raporti esimese projektiga, ma olen väga tänulik koostöö eest, muudatusettepanekute eest. Õnneks on meil ka praegu piisavalt aega veel, äh, sest muudatusettepanekute tähtaeg on kuues september, aitäh! suur tänu ja nüüd variraportöörid sotsiaaldemokraatide hulgast kõigepealt, Janis. Eh, aitäh. esmalt äh, ma vabandan, et ma jõudsin kohale veidi äh, väikse hilinemisega, ma olin ühel teisel koosolekul esmalt ei ole vaja äh, rõhutada, aga kui siiski ma siis, äh, kui siiski on, siis ma teen seda praegu, et äh, see raport on äärmiselt oluline, väga tõsine raport. nagu raportöör ütles, on tegemist suhteliselt uue teemaga. ja mitte üksnes üldise avalikkuse jaoks, vaid äh, ka poliitikute jaoks ja professionaalide jaoks. sellepärast on meil vaja äh, eelnevat pedagoogilist tööd, äh, selgitustööd. selleks, et äh, et oleks võimalik tagada kül-, küberjulgeolekut ja küberkaitset. selge peab olema ka see, et mida nende mõistete all üldse mõeldakse, sest nagu raportöör ütleb, on erinevaid koolkondi äh, nende mõistete puhul ja, ja nende mõistete sisu määratlemisel ning äh, riskide puhul, mis äh, mõnede jaoks tulenevad äh, infotehnoloogiast, kommunikatsioonitehnoloogiast, andmetest, tõsiasjadest või nimetustest, mida on võimalik kasutada äh, Ehm, kahetiselt äh, ka kaitse ja äh, julgeoleku valdkonnas, et äh, kus on võimalik teostada ka ebasoovitavat kontrolli, et küberjulgeoleku lipu all üritatakse ka mingeid muid eesmärke saavutada raportis äh, on juttu sellest, et äh, olukord ei ole staatiline, vaid pidevalt edasi arenev. me võime igasuguseid ennetavaid meetmeid välja mõelda ja kõike muud teha, aga lühikese aja jooksul ähm, jääme me ei, toimuvale jalgu ja olukord muutub täielikult. seetõttu on oluline, et meil oleksid et me looksime erinevad tasandid, et meil äh, oleksid äh, siseriiklikult ähm, vastavad võimalused, äh, riikides on ähm, erinevusi ka seadusandluse tasandil, aga mm, oluline on ka koostöö Euroopa Liidu siseselt, erinevate Euroopa Liidu institutsioonidega ja nende vahel ning oluline on koostöö ka ülejäänud maailmaga nende organisatsioonide ja struktuuride kaudu, millesse me kuulume, näiteks NATO kaudu või äh, siis äh, erinevate organisatsioonide kaudu, mis ähm, kuuluvad ÜRO struktuuri. tegemist on teemaga, mis äh, poliitilistes aruteludes muutub järjest olulisemaks ja mis peab kuuluma ka meie tulevikunägemuse keskmesse ning meie komisjon, allkomisjon pöörab sellele eeldatavasti ka piisavat tähelepanu. raportis ei viidata miks nüüd mitte üksnes erinevatele lähenemistele, vaid äh, tuuakse välja ka see, kuidas me peame äh, toimuvale reageerima ma ei näe, et ALDE ja Roheliste esindajaid siin saalis oleks, ma pean silmas variraportööre. nii et proua Lüling. proua Lösing. aitäh. ma arvan, et ma ei pea viitama siin interneti tähtsusele ja ja Äh, küberintsidentide tähtsusele meie kõigi elus. selge on see, et äh, me peame väga intensiivselt äh, tegelema sellega, et kuidas oleks võimalik nende pro-, nendest probleemidest üle saada. küsimus ongi aga selles, et kuidas. kui ma lähtun sellest ja raportöör ka mainis seda, et ähm, koostööd tuleb teha NATO-ga või või et äh, kasutada võiks solidaarsusklauslit, siis mina pean küsima, et kuidas on võimalik sõjaliste vahenditega reageerida äh, küberrünnakule. ma tahaks, et äh, vastataks mulle, et kellele ma siis, keda ma siis tulistan, kuidas ma reageerin sõjaliselt, sõjaliste vahenditega sellele. täna hommikul ma ei suutnud uskuda, et piraadi, piraatide puhul on võimalik tabada üksnes neid abistavaid laevu, mitte üksnes kalalaevu, aga kuidas toimida äh, küberrünnakute puhul, seda, selles osas vajame selgitust. ma arvan, et tegemist on lihtsalt jamaga. ma arvan, et arvutispetsialistid äh, tsiviilvaldkonnas peavad Äh, saama vastava väljaõppe selleks, et tagada internet, küberturvalisus, küberjulgeolek ja, ja see ongi kõik ning mis puudutab nüüd seda kaitseküsimust, siis äh, sellel on ka ründav mõõde. just äh, sai avalikuks, et Bundeswehris on ka häkkerite rühm, kes õpetatakse välja selleks, et nad saaksid ka ise rünnakuid läbi viia. ja siin äh, propageeritakse ka koostööd USA ja NATO-ga, kas äh, see kaasab ka seda ründavat mõõdet, ma arvan, et me peame seda arutama, selle üle järele mõtlema kui kasutatakse Internetti relvana ja alates Stuxnetist ei ole see meie jaoks midagi uut, see ei ole mingi fantaasia, siin ei ole juttu mingitest fantaasiakujutelmadest, vaid see tõesti ka tegelikult toimub, siis äh, on vaja küsida, et kas äh, sellised valdkonnad äh, peaksid käima ka relvastuskontrolli lepingute alla, me peame ka sellest rääkima, et kui äh, internet tulevikus militariseeritakse, siis äh, on tegemist tehnoloogiaga, mis äh, käib relvastuskontrolli alla. ma tahaksin esitada küsimuse, kas raportöör on juba mõelnud sellele, sellepärast et äh, minu meelest on see mõõde sellest raportist praegu puudu. aitäh! mõned huvitavad küsimused esitati. EFD. ja nüüd EFD fraktsiooni nimel, palun. juhataja ja kiidaks ja raportööri. aitäh, ka mina sooviks tänada raportööri raportöör õigusega rõhutas, et oluline on rahvusvaheline koostöö et äh, meil on tegemist uute ohtudega ja et koostööd tuleks kasutada selleks, et tõrjuda neid uusi ohte. teisalt ütles raportöör, et meil on vaja ka siseriiklikke strateegiaid, sellepärast et äh, enamus võimekusest on olemas just nimelt siseriiklikul tasandil ning seetõttu tuginetakse loodetavasti ka vastavale võimekusele minu meelest on hea ka see, et koostööd avalikkuse ja erasektori vahel on raportis rõhutatud. Va-, vaadatakse tulevikku, kui mõelda sellele, et suur osa äh, sellest valdkonnast on just nimelt erasektori kätes ja vahel on erasektoril raske vastavat äh, oskusteavet äh, Mm, kasutada. see, minu meelest on hea, et et raportöör ütleb, et internetil on väga, väga palju häid külge, külgi, et hea, et sellega on võimalik lai-, levitada demokraatlikke mõtteid, võidelda diktatuuride vastu. hea külje, heaks küljeks peaks ma seda, et ähm, raportöör konstateerib, et Euroopa Liidu institutsioonid äh, peaksid äh, välja töötama äh, eraldi üksuse eraldi strateegiad, nii et raportöör on õigesti käsitlenud erinevaid vajadusi. kokkuvõttes saan ma öelda, et minu meelest on raport väga hea, aga ma ise tugevamalt Äh, käsitleks liikmesriikide võimekust, rõhutaks seda rohkem ja see peaks andma stiimuli vastavat võimekust välja arendada, kokkuvõttes on see hea, aga mis puudutab äh, uusi rahvusvahelisi äh, organisatsioone, siis neid ma tingimata luua ei tahaks. suur tänu. ECR nimel härra Kampel-Pannermann. ma tänan ma arvan, et see raport on väga tähtis, tegemist on väga olulise valdkonnaga ja tegemist on praegu suurima ohuga, mis kõiki meid puudutab. ja seda üha enam ja enam. E, hiljuti Ühendkuningriigis saime e, ka teada, et sada miljonit naela oli kahju ühel e, ettevõttel, ma ei ütle, kellel, just nimelt küber rünnaku tagajärjel, nii et ulatus muutub üha-üha tõsisemaks, nii et tervitan väga seda raportit, aga mul on kaks küsimust, mis ma tahtsin tõstatada. kõigepealt ma ei saanud päris hästi aru, et me näiks olla väga viisakad selle koha pealt, et kust need pärinevad, need rünnakud, keegi ei ole valmis ütlema, kust täpselt. kas meil on selline informatsioon olemas? kas me saame selgelt väita, kust need rünnakud pärinevad? Hiina ja Venemaa on need kahtlustatavad, sealsed kriminaalsed organisatsioonid on kahtluse all. jah, need tavalised kahtlusalused, aga eh, miks me nii viisakalt sellest räägime, kas sellepärast me ei suuda tõestada, et nendest eh, kohtadest pärinevad rünnakud või me teame, aga me ei taha seda välja öelda. ja teine asi ma saan aru, et on üsna huvitav see, et selleks, et need rünnakud toimiksid ja meile merehärmi valmistaksid, on vaja suuri infrastruktuure, et korraldada selliseid rünnakuid. nüüd e, meie tahaks nüüd teada, kuivõrd komplitseeritud ja täiuslikud on need võrgustikud ja kui suur on meie kaitsesuutlikkus, eh, kuivõrd komplekseeritud on meie võrgustikud reageerimaks? jah, meil on veel üks variraportöör, härra Tarand Roheliste nimel. ma tänan, mul on unikaalne võimalus, et raportöör räägib eh, minu emakeelt, nii et kannatust eh, eesti keelele nüüd eh,. roheliste parlamendirühmal on tegelikult hea meel, et selline raport äh, meie komitees äh, tekib. ja me mõtleme kindlasti nendes kategooriates, et äh, kui riikidel on piirid ja väga selge suveräänsuse areaal, siis internetil ja kübermaailmal seda pole. nii et me kindlasti üritame panustada koos raportööriga sellesse, et rünnaku definitsioon oleks võib-olla väga selgelt siin esile toodud, et, et me saaksime ühtemoodi aru, mis see rünnak on ja seda ma ütlen sellepärast, et eh, nagu me kõik teame, Eesti on üks riike, mis on riigivastast rünnakut talunud. teiseks, eh, me kindlasti eh, tahaksime arutada selle raporti kontekstis ka seda, et kuidas, kuidas see, kuidas selle probleemi lahendamine saab finantseeritud. et see aspekt pakub meile huvi. ja rohkem äh, ma ei tahakski kolleegide tähelepanu, sest et äh, nagu öeldud, filmis ja siis teeme vajadusel parandusi. Thank you. Now uh,, Mrs Gomez, please. proua Gomes nüüd. Eu queria agradecer ao, ao relator, nosso colega. Aitäh, ma tahaksin äh, tänada raportöör Tunne Külamit äh, südamest selle raporti eest. ja mis puudutab konkreetseid meetmeid meet mille kohta ta on teinud ettepaneku nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide jaoks või ähm, teinud ettepaneku, et liikme, et tehtaks koostööd äh, NATO-ga, USA-ga, teiste organisatsioonidega ning äh, logu-, loomulikult äh, on rõhutatud ka avalikku ja erasektorit. mais Kopenhaagenis me arutasime ka seda teemat oma Ameerika partneritega. ning äh, esimesed ähm, mõt-, asjad hakkavad äh, siiski nüüd ka selgeks saama, mm, meie arusaamad lähenevad, äh, siin on tegemist meie kodanike, meie riikide, meie infrastruktuuri ja meie äh, liidu, ähm, liitu puudutavate küsimustega, loomulikult meie kaitsevõimega, selle, see kõik on omavahel seotud, sõltumata sellest, kuidas me seda defineerime, tegemist on instrumendiga, mis on globaalselt kasutatav äh, piirideta, äh, mis igasuguseid piire ületab ilma vähimate probleemideta. ning piiri tõmbamine siseriikliku julgeoleku ja rahvusvahelise julgeoleku vahel mm, see ei ole enam üldse võimalik nii et ähm, küberjulgeoleku keskus, mul oli võimalus äh, e-, Europolis äh, kuulda, et kuidas äh, see keskus peaks toimima. me teame ka, et internetiga seotud ohud äh, tõepoolest äh, ohustavad meie kriitilist infrastruktuuri. aga me ei saa jätta tähelepanuta kaitse- ja julgeolekutegureid, meil on vaja sidusat äh, strateegiat selleks, et võidelda nende ohtudega, mis on seotud küberjulgeolekuga ükskõik, kas tegemist on siis äh, küberjulgeolekuga või siis äh, on tegemist äh, konkreetsete küberrünnakutega. härra Kelam jät-, rääkis küberjulgeolekust ja kodanike julgeolekust ja me teame, et internet on suurepärane platvorm, mis võimaldab meil ülemaailmselt tegutseda ja see võib olla ka poliitiliseks relvaks. tuletagem siin meelde Lähis-Ida, Araabia kevadet ja nii edasi. nii et ma saan olla nõus selle ettepanekuga, et äh, me peaksime olema solidaarsed, kui äh, mõne riigi julgeolek on suures ohus solidaars, solidaarsusklausel tuleb, selle puhul tuleb selgelt paika panna tingimused. näiteks kui ohus on kriitiline infrastruktuur, mis puudutab kõiki liikmesriike oluline on ka tugevdada siis äh, seda äh, küberjulgeoleku äh, hädaolukorra keskust, ma ei tea, kas sellised hädaolukorra keskused peaksid olemas olema kõigis ähm, liikmesriikides ma ei tea, mis ähm, teistes liikmesriikides on toimunud kolleeg Tunne Kelam on raportis maininud ka, et ka majanduskriis omab oma mõju ja me peaksime analüüsima, kui me selle raportiga tegeleme, et mis ka sellega seoses, et millised mõjud on koostöö avaliku ja erasektori vahel on ka olnud oluline teema ähm, aruteludes meie Ameerika partneritega, aga ka ekspertidega. on olnud terve rida juhtumeid, mis on saanud võimalikuks sellepärast, et äh, et äh, et nii avalik kui erasektor meeleldi salastab ähm, toimunut ja ma arvan, et äh, ka siin oleks vaja meil äh, mingeid siduvaid eeskirju. Ähm, lisaks sellele, et äh, meil oleks teatamiskohustus või avalik, avalikustamiskohustus, et ähm, sest praegu äh, meil on juba clouding Dropbox, ähm, tegemist on erineva teabega, teabega, mis levib, aga mida ei ole võimalik kontrollida. ja osaliselt on tegemist äärmiselt äh, tundlike delikaatsete andmetega kodanike, riikide, ettevõtete jaoks. seetõttu on äh, oluline investeerida ka konkreetsete riskifaktorite tuvastamisse ning rahvusvaheline koostöö eelkõige NATO-ga ja USA-ga. see on õige, et me seda vajame, aga me ei tohi jätta tähelepanuta asju, mida teevad meie partnerid, ka meie Ameerika partnerid. on olnud ähm, rünnakuid, konkreetseid ohte, mis lähtuvad Venemaalt äh, või Hiinast, äh, küber, see on puudutanud ju ka Eestit. ning internetti on kasutatud äh, Iraani vastu, Iraani ründamiseks New York Times ka kirjutas sellest, et USA-s on tegemist äh, Pandora laekaga, mis avatakse, kui me sellele piisavalt tähelepanu ei pööra ja et äh, selle mõju võib olla sarnane tuumarelva mõjuga. ma arvan, et äh, need peavad olema teemad, mida me käsitleks kõnelustel partneritega ja mm, ma loodan, et sellega me ei ava Pandora laegast. härra Kaaler, palun. aitäh, enamus on äh, juba ära öeldud, juba on öeldud, kui oluline ja mahukas see teema on ja et äärmiselt äh, raske on seda niimoodi kokku võtta, et äh, selle teema fookus oleks tõesti siin allkomisjoni pädevuses, sest küberjulgeoleku äh, teema puhul võib see puudutada ka iga eraisikut, kelle internet kes ei saa, äh, saa äh, juurdepääsu internetile nii-öelda shitstormi tõttu, see võib puudutada sõjalisi äh, üksusi, see võib absoluutselt iga eluvaldkonda puudutada, aga mis puudutab meie valdkonda ehk tundlikke avalikke asutusi ja mis ohustab meid kõiki ühiselt, mis ohustab meid institutsioonidena või siis mm, ohustab maja, peaksime pragmaatiliselt analüüsima, millised kaitsemehhanismid juba olemas on, kus igaüks oma tasa, üks isiku tasandil saab kaitsemehhanisme rakendada ja kus teisalt äh, sünniks lisandväärtus sellest, et Euroopa Liit koordineeriks tegevust. alati on kerge öelda, et me peame paremini koordineerima, aga seda on raske ellu viia. kolleeg on aga siin mõningaid äh, vihjeid andnud, et kuidas äh, seda oleks võimalik teha. mis puudutab äh, küsimust, mille kolleeg enne esit-, ütles, et kuidas tuleks sõjaliselt reageerida küberrünnakutele, siis ma arvan, et see küsimus niimoodi üldse ei tõusetugi, eriti kui me ei tea, kes on äh, selle rünnaku taga. Äh, see, selles just probleem ongi ja seetõttu ma arvan, et NATO õigesti on praegu äh, tuvastanud, konstateerinud, et küberrünnak ei anna alust kasutada artiklit viis. praegune NATO poliitika on, et äh, artiklit viis ei saa kasutada küberrünnaku puhul, kui mina asjast õigesti olen aru saanud, ütleb kõneleja. tegemist on poliitilise hoiakuga NATO-s. see võib muutuda näiteks siis, kui on täpselt teada või kui on võimalik tõestada, kes rünnaku toimepanijaks oli millel selline mõju, sellise rünnaku toimepanijaks oli, millel oli selline mõju. kui ma takistan väga tundlike struktuuride funktsioneerimist, kui ma ohustan inimeste elu või ähm, inimesi tapan, siis äh, on see asi, mis on võimalik valikuks muutunud äh, tehniliselt puhtamate vahenditega jutumärkides äh, varem öö, äh, oli vaja kasutada teistsuguseid vahendeid ja mina ei tea, kuidas asi edasi areneb, kuidas muutuvad vastavad hinnangud, aga et me peaksime esitama ümberpööratud küsimuse, et kui sõjaväelisest valdkonnast tuleb äh, küberrünnak, et siis äh, on võimalik seda va-, sellele vastata, et äh, võrgus tõesti toimub kübersõda, siis see on äh, Äh, kahjuks äh, selline ebameeldiv perspektiiv, äh, millega me peame arvestama, milleks me peame valmistuma ja et võib olla järjest rohkem selliseid ohuolukordi, mida me keegi ei soovi näha, aga kus ähm, niimoodi vägivalda toime pannakse ja Äh, kus on tegemist sellise agressiooniga, mida me varasematel aastakümnetel, aastasadadel ei ole kogenud. ja kuna see asi kahjuks nii on ja meie demokraatlike stabiilsete äh, riikidena selliseid rünnakuid äh, ei ei hauva selliseid ründe, rünn, rünnakutega seotud mõtteid, aga me peame mõtlema, kuidas ennast kaitsta äh, kui ma mõtlen agressiooni potentsiaalile, siis äh, ma pean kindlasti mõtlema sellele, et kuidas oleks võimalik reageerida ja et me, meil peaksid olema vastavad tehnilised võimalused. praegu ma rohkem öelda ei saagi, tegemist on loomulikult väga delikaatse valdkonnaga aga me peaksime seda käsitlema. meie ülesanne ei ole igale asjale lahendusi välja pakkuda, vaid öelda, täitevvõimule, et äh, vaadake, siin on tegemist probleemiga, tegemist on olukorraga, mis äh, on juba olemas ning palun tehke tööd selleks, et leida lahendusi. ka see on parlamendi ülesanne, mitte alati pakkuda välja lahendusi, vaid äh, kutsuda täidesaatvat võimu üles probleemidega tegelema ja seda me selle raportiga teeme. niisiis nüüd on võimalus kuulata ära meie kula, külaline, aga meil on ajaprobleem tekkinud, nii et palun lühidalt proua Valeri Adriana Valli eh, Connect peadirektoraadist. ma tänan ja tere pärastlõunat. nüüd komisjoni nimel ma tahaksin tervitada seda raportit, kus käsitletakse küberjulgeolekut ja küberkaitset ja me jagame paljusid öö, eh, probleeme, millest räägitakse selles raportis. praegu me arvame, et eh, tõesti, küberruum areneb edasi väga kiiresti ja see eh, võib panna ohtu mm, ka ühiskonna terviknisti, sest ühiskond niivõrd palju loodab küberruumi peale. tahaksin ka nimetada, et komisjoni vaatevinklist Eh, ei ole mm, probleem ainult kriminaalsetes intsidentsides, vaid eh, võib tekkida ka mm, probleeme siis, kui on looduskatastroofidega tegemist, võib tehniliste probleemidega küberruumis tegemist ja on eh, terve rida sidusrühmi, kes vastutavad küberjulgeoleku eest Euroopa Liidus ja Euroopa liikmesriikide võimekus ja suutlikkus selles valdkonnas on väga erinev me jagame ka seda seisukohta, et on vaja ja tähtis, et koostöö ja usaldus avaliku ja erasektori vahel tugevneks. Eh, jah, see probleem on globaalne ja sellepärast peavad sellega tegelema ka meie peame tegelema koostöös rahvusvaheliste partneritega. me tervitame seda raportit, sest see on väga õigeaegne. tõepoolest, komisjon ja välispoliitika ja julgeolekupoliitika eest vastutavad üksused tegutsevad, kõik töötavad käsikäes, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kolmandas kvartalis juba välja pakkuda kõikehõlmav Euroopa Liidu strateegia küberjulgeoleku vallas. nii et selle strateegia eesmärgiks on tagada turvalisus ja usaldus digitaalruumi keskkonna vastu ning selleks, et kaitsta meie väärtusi küberruumis. see Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia hõlmab tervet rida meetmeid ja eriti eh, neid, mis on suunatud eh, infoturbele võrgus, samuti teeb komisjon ettepaneku eh, õigusliku akti kohta, mis puudutab julgeolekut ja stimuleerib liikmesriike välja arendama oma suutlikkust selles valdkonnas. me palume, et näiteks, et liikmesriigid identifitseeriksid pädevad asutused, kes tegelevad selle teemaga, et nad võtaksid vastu liikmesriikide küberjulgeoleku strateegiat, et nad Eh, vastavad eh, reageerimismeeskonnad looksid, kes tegelevad infoturbeintsidentidega ning kindlasti infoturbeintsidentidega tegelemise plaanid koostaksid. veel üks õiguslik akt, mille välja pakume, eh, seab eesmärgiks parandada koostööd liikmesriikide vahel just nimelt informatsiooni ja võrguturbe vallas. ja me oleme seadnud ka nõudeid erasektorile, peamistele tegutsejatele erasektoris, et nad tõesti ka riskimeetmete peale mõtleksid, et vähendada riske võrkudes ja infosüsteemides selliste meetmete kaudu ja ka kannaksid ette nendest turbeintsidentidest, mis kahjustavad teenuste osutamist see puudutab siis erasektorit, nad peavad ühiskonnale selle kohta aru andma, mis puudutab nende poolt pakutavaid põhiteenuseid, see puudutab ka energiat, transporti ja finantssektorit. ka sealt peab selline informatsioon tulema. ja nüüd strateegia juurde tagasi tulles. kõike hõlmav strateegia küberjulgeoleku kohta, see Äh, siin me oleme välja pakkunud ka mõned äh, meetmed, mis IKT sektorit edasi arendavad, IKT turg, äh, et seal kaubeldaks turvaliste teenuste ja toodetega ning ka investeeritakse sellesse valdkonda. siin on meil ettepanekud ja me tahame ka, et teadlikkus tõuseks kodanike erinevates, kodanike hulgas töötajad, töövõtjate hulgas, poliitikute hulgas, et mõistetaks paremini neid ohtusid, mida küberruum kätkeb ning me ka käsitleme ka meie meetmeid võitluses küberkuritegevuse vastu, teeme ettepaneku välja töötada sidus Euroopa Liidu tegevuspoliitika selleks, et Eh, küberjulgeoleku rahvusvahelise dimensiooniga tegeleda ning kindlasti suutlikkuse väljakujundamine ka kolmandates riikides. strateegia käsitleb ka küberkaitse aspekte, eriti sünergiat tsiviil- ja militaar eh, küberkaitsevõimekuste vahel ning lõpetuseks käsitletakse ka juhtimise aspekte Euroopa Liidu tasandil, erinevaid Euroopa Liidu sidusrühmadele pandud ülesandeid, nende rolle ja vastutust küberjulgeoleku vallas ja me täpselt täpsustame neid eh, ülesandeid ja võimalusi. ja jällegi me tervitame seda raporti eelnõu küberjulgeoleku ja küberkaitse kohta, see on äärmiselt õigeaegne ja äh, see on kindlasti ka sisendiks meie poolt tehtavasse töösse mm, nii välisteenistusele kui ka komisjoni talitustele nende töös suureks abiks, nii et suur tänu, et andsite võimaluse käsitleda siin täna seda teemat. For EAS, e Mr Frank nüüd välisteenistusest härra Frank. suur tänu. kõigepealt me näeme seda raportit kui väga teretulnud raportit ja see julgustab äh, jätkama käimasolevat tööd. me teeme seda koos kolleegidega komisjonist. Äh, me töötame seda kõikehõlmava Euroopa Liidu küberstrateegia kallal. Te teate, et Euroopa institutsioonid ja eriti komisjon on töötanud küberjulgeoleku teemadega juba palju aastaid, aga mis puudu on olnud seni, on olnud selline katus, mis tõesti kõik need erinevad aspektid kokku toob ühte kõikehõlmavasse, kõikehõlmava katuse alla ja seda me nüüd üritamegi teha. ja see küberjulgeoleku strateegia on seotud ka komisjoni poolt välja pakutavate õiguslike sammudega, meil on kindel ajakava seatud ja see on üsna auahne. praegu me töötame selle eelnõuga ja tahame juba kolmandas kvartalis selle aasta jooksul sellega lõpule jõuda, me loodame tõesti, et me suudame sellega toime tulla ja tõesti kõik tähtsad aspektid siia sisse võtta ma tänan kolleege komisjonist. Äh, äh, komisjoni esindaja juba ütles, millist osa välisteenistus peab etendama. jah, loomulikult meie koondame tähelepanu rahvusvahelistele aspektidele ja üks tähtis asi on selgelt teada anda meie rahvusvaheliste partneritele, meie jaoks küberjulgeolek on üks vahend ehm, eesmärgi saavutamiseks, et meil oleks usaldusväärne ja vaba küberruum kus on võimalik äh, oma veendumusi väljendada, kus on sõnaõigus, kus edendatakse inimõigusi ja küberruum on ka mm, majandusarengu ja heaolu teenistuses, nii et see on see eesmärk. ja kui me nüüd räägime äh, erinevustest, äh, ühelt poolt siis meie eh, julgeolekutaotlused, teiselt poolt eh, vabadus eh, küberruumis. jah, küber, kübervabadus on see, mis domineerib selles kontekstis. ja tahaksin ka rõhutada seda, kuivõrd tähtis praeguses arutelus on riikide käitumise normidel küberruumis see protsess äh, käivitus eelmisel aastal, Londonis oli konverents sel teemal ja Budapestis toimub käesoleval aastal konverents. loodetavasti meil õnnestub sellel konverentsil esitada ühisseisukoht Euroopa Liidus, mis näitab, millise lähenemisviisi on võtnud Euroopa Liit siin. ja veel natuke äh, küberkaitse kohta jah, loomulikult me tegeleme ka selle teemaga koostöös kolleegidega äh, sõjalisest mm, äh, ja ka kaitseagentuurist, sõjalisest komiteest ja kaitseagentuurist. Äh, Budapesti konventsioon tugineb Stockholmi programmil ja meie jaoks on tegemist väga tähtsa poliitilise eesmärgiga Euroopa Liidu jaoks, see peab olema aluseks võitluses küberkuritegevuse vastu ja meie suhetes kolmandate riikidega aluseks. nii et tegemist on küsimusega, mis kogu aeg on päevakorral olnud. nüüd kontaktid kolmandate riikidega, siin räägiti tihedast koostööst, mis meil on USA-ga kujunenud töörühma raames. töörühm käib äh, regulaarselt koos ja arutab erinevaid teemasid ning me nüüd arutame ka Indiaga seda teemat. Äh, meil on ka julgeolekudialoog Indiaga plaanitud septembrikuus ja seal me arutame seda ka, kuidas koostööd paremini Indiaga teha ning räägime ka teist, hakkame käsitlema ka teisi riike, tahame ka nendega samasugust dialoogi pidada. nii palju siis minu poolt lisaks ja suur tänu. <clears throat> ma tänan, nüüd härra Kristjan Brean kaitseagentuurist. Euh, aitäh, ainult mõne sõnaga täiendan seda, mida härra Hasbek välisteenistusest just ütles. tõepoolest, see raport tuleb õigel hetkel äh, selleks, et töötada välja Euroopa kõikehõlmavat äh, strateegiat küberjulgeoleku vallas. mida ma omalt poolt veel lisada saan, on see, et tõepoolest me oleme näinud mõningate liikmete äh, seisukohti, kes olid väga selle vastu, et seda teemat arutada meie kaitseagentuuris äh, nüüd on nad muutunud väga palju avatumaks selle teema käsitlemisele. Mm, tegemist on olnud priori-, prioriteediga mõningate otsuste puhul viimastel aastatel. Äh, mis aga puudu jääb, on see, et äh, vaja on, et riigid võtaks vastu oma strateegiad äh, et mida nad tahavad äh, teha oma riigi tasandil või mida nad tahavad teha mõningate teiste riikidega või Euroopa tasandil. meil oleks vaja teada, et milliseid teemasid me saaksime ühiselt arendada Euroopa Kaitseagentuuri raames ja Euroopa Liidu mm, tasandil tervikuna. ma tsiti-, tooks välja ühe näite, mis näitab, kui oluline see teema on. nagu me teame, me väga hoolega tegutseme Euroopa ühtse taeva äh, raames ja julgeolek selles valdkonnas on äärmiselt oluline. see ei ole mitte tsiviil- või militaarküsimus, vaid see on Euroopa küsimus. kui me vaatame äh, kõiki neid äh, lennukeid, mis äh, selles võrgustikus lendama hakkavad, siis julgeolek on tõeliselt oluline kõigile nendele ähm, reisijatele nende lennukite pardal. see on lihtsalt näide, mis rõhutab, et tegemist on asjaga, millega tuleb praegu tegeleda selleks, et meil oleks võimalik äh, Äh, tagada vajalik julgeolek mõningat, mõne aasta pärast. ning viimane asi, inimfaktor, mis on äh, väga oluline, kõik äh, mis puudutab käitumist, meil on vaja arendada teadlikkust kodanike hulla, hulgas selleks, et inimesed oleksid teadlikud küberjulgeoleku teemadest. aitäh ja nüüd uuesti raportöör härra Kelam suur tänu kasulike kommentaaride ja nõuannete eest. ma arvan, et see, mida ütles äsja välisteenistuse kolleeg, me otsime justkui sellist kattevarju teatud mõttes ja oluline on mõista ka seda, mida antud raport ei käsitle. see ei käsitle äh, üldisemalt interneti teemat. meil on olemas äh, äh raport äh, tähtsate in, infosüsteemide ründamise kohta, samuti ei ole raport NATO-st või äh, ei paku välja seda äh,, kuidas rünnata või äh, kuidas vastata sõjalisele rünnakule või, või midagi taolist, see ei ole meie ülesanne aga ma arvan, et me saame anda panuse selles, et äh, aitame ette valmistada poliitilist äh, pinnast kõigepealt selleks, et äh, suurendada teadlikkust küberohtudest. see on endiselt väga tõsine väljakutse. ja endiselt leitakse, et me oleme selles protsessis maha jäänud. teiseks, me saame anda poliitilise panuse Euroopa Liidu Parlamendi tasandil äh, info jagamise kogemuse parandamisse. ma arvan, et tegemist on tähtsa küsimusega, me oleme probleemidest teadlikud, aga liikmesriikide valmisolek on erinev dramaatiliselt erinev. tarvis on koordineerida ja kolmandaks ülesandeks on äh, nii-öelda küberhügieeniste harimine. esmapilgul võib see tunduda primitiivne, aga olles äh, äh, külastanud Eestis küberjulgeoleku tippkeskust, siis ma olin üllat-, lähtunud äh, väga keerukatest äh, selgitustest. ja seepärast me sooviksimegi julgustada nii-öelda küberhariduse edendamist. Äh, kes on olnud vastutav nende rünnakute eest, me oleme kuulnud oma ekspertide hinnanguid, pakuti välja Venemaa ja Hiina selliste tegevuste eest, aga loomulikult tõestada ei saa midagi ja selliseid vihjeid raportisse sisse võtta ei saa. selge on aga see, et antud valdkonnas on ka päris palju negatiivseid avaliku erasektori koostöökogemusi. isegi riigid võivad kasutada erasektori partnereid, isegi tuhandeid inimesi, kellele makstakse ja see toob meid vajaduseni motiveerida tuhand-, kümneid tuhandeid inimesi, kes on küberruumi entusiastid, tegema midagi positiivset äh,, aitama või, või tähendab, pakkuma kodanike poolset algatust eh, küberruumi eh, ühenduste turvalisuse tagamisse. mainitud on eh, solikaart, solidaarsusklauslit raporti punktis kolm. veel kord üleskutse komisjonile uurida võimalust solidaarsusklausli kasutamiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule. aga lõpetuseks ähm, või lõppkokkuvõttes on oluline äh, leida tasakaal äh, põhivabaduste piiramisega ning äh, ma arvan, et me võime nüüd jätkata, teha omapoolse tagasihoidliku panuse sellesse väga olulisse teemasse ja veel kord, aeg surub peale, me ei saa teeselda, et meil on piisavalt aega ja võime viivitada ja viivitada nendele probleemidele lahenduse otsimisega. põhiküsimus on koostöö, kas me oleme valmis tegema seda Euroopa tasandil? meil oleks väga hea meel, kui selle väljakutse saaksime lahendada lähimas tulevikus ja teha seda positiivselt, aitäh! suur tänu, nüüd võime lõpetada selle teema käsitlemise. viimane päevakorrapunkt on äh, arvamuse äh, esitamine, mis äh, puudutab äh, parlamendi ja nõukogu otsust, millega luuakse sisejulgeolekufond välispiiride ja viisadega seoses. kõigepealt annaksin sõnu, sõna raportöörile, proua Helena Flota, palun. aitäh mul äh, oli juba võimalus äh, omaenda muudatusettepanekuid äh, selle õigusloomelise projekti kohta tutvustada, mille eesmärgiks on siis luua välispiiride ja viisade rahastamisvahend sisejulgeolekufondi osana. ma tuletan teile võib-olla väga kiiresti meelde peamised üksikasjad. viiskümmend viis muudatusettepanekut on kokku esimene teema selleks, et tagada Euroopa Liidu julgeolek, ehm, selleks, et äh, kaasata vajalikud viited, äh, mis puudutavad si-, inimõigusi, eelkõige et äh, Euroopa Liidu välistegevus peab olema koos, kooskõlas õigustikuga, et võetakse arvesse varjupaiga äh, taotlejaid, kes piiril varjupaika taotlevad, aga et mm, muud äh, instrumentide abil tegeldakse varjupaika küsi-, taotlejatega. nii et need küsimused siia alla ei kuulu ja siis äh, side viisapoliitika ja liikuvuse vahel ning lõpetuseks muudatusettepanekud, äh, mida oli üsna palju ja ma arvan, et neid võiks võib-olla ühiselt hääletada mis puudutasid seda, me arutasime, et Euroopa Komisjoniga ja komisjon oli ka nõus äh, sellega, et, äh, et äh, see legitiimsete reiside kontseptsioon oli algses dokumendis võib-olla veidi ebaselge, et me asendaks selle mõiste mm, seadusliku rände mõistega ja lõpuks, et me tahtsime eh, ohu, sõna oht asendada sõnaga risk ja siis olid veel proua Kopa ettepanekud, proua Kopa eh, tutvustab oma neljateistkümnendat muudatusettepanekut ise. härra Kaasa esitas kolm muudatusettepanekut, kokku siis seitseteist, meil oli esimene koosolek Strasbourgis, eh, kompromiss arutasime neid kompromisse, on kokku seitse, enamus neist äh, on seotud proua Kopa muudatusettepanekutega. meil õnnestus näha, et proua Vaiderega seoses oli meil probleeme, tal oli raske mõningate kompromissidega leppida ning pärast variraportööride kohtumist eh, tegin ma omapoolsed muudatusettepanekud, mis ma loodan, on sellised, et ka tema saab neid toetada. eelkõige puudutas see kolmandat kompromiss, muuda-, kompromissmuudatusettepanekut, ma asetasin siin Äh, algse sõnastuse following äh, the principle of solidarity and äh, fair sharing ja ma teen ettepaneku kooskõlas proua Kopaga, et me võiksime jätta välja viite burden, spear, burden sharing, mis tekitas probleeme proua Vaideriga. ja me teame, et kolmas kompromiss tegelikult juba käsitleb seda teemat ja seal on mainitud ka artiklit kakskümmend üks lepingus ning mis puudutas proua Kopa ettepanekut et äh, asendada äh, ohud äh, riskiga, sõnaga risk, millest ma enne rääkisin, seda tehakse, kui see on adekvaatne, aga lisatakse ka sõna väljakutsed, mis võivad, võib olla adekvaatsem kui sõnad oht, ohud ja riskid kahes kohas siin tekstis. näiteks äh, Äh, proua Kopa muudatusettepanek kuuskümmend kolm, ma võtan seal oma muudatusettepaneku tagasi ja ma teen suulise muudatusettepaneku minu enda kaheksanda muudatusettepaneku kohta, et ma, et äh, siia ka äh, kaasata sõna väljakutsed. ning äh, ma arvan, et proua Kopa ise tutvustab oma muudatusettepanekuid, mis puudutab härra Kaasa muudatusettepanekuid, kas ta on siin ise ka kohal? ei ole ma oleks soovinud talt mõningaid täpsustusi, ta soovib lisada siin sidusa mehhanismi nende kahe instrumendi vahel, ma pean, võin öelda, et see on juba tagatud, sest et on üldsätted, mis käivad kõigi nende vahendite kohta, mis peavad tagama, et äh, menetlused on paralleelsed me võime seda üle korrata, kui härra Kaasa seda aga soovib ja muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kuuskümmend neli, ka neid ma oleks soovinud temaga arutada, sest et me saaksime ühte osa tema mõlemast muudatusettepanekust kasutada. ülejäänud muudatusettepanekud, mida me kompromissidesse ei kaasa, neid on seitse proua Kopa esitas kokku neliteist muudatusettepanekut, mina to-, teen ettepaneku, et me toetaks neid proua Kopa muudatusettepanekuid, mis muudavad teksti paremaks, eriti äh, kus on juttu äh, rahvusvahelistest kohustustest, ähm, siis me tagaks sidususe Frontexi määrusega. ja mulle tundub, et need äh, muudatusettepanekud rikastaksid seda teksti ja ma toetaks neid. Thank you suur aitäh. Vaari raportööri rahvaparteist ma siin ei näe hetkel. Teie siis asendate kolleeg Vaiderit, jah, aitäh, kolleeg Vaider kahjuks ei saa siin olla ja seetõttu ma võin asendada teda, ma saan aga teha üsna lühidalt, esmalt Euroopa Rahvapartei oli komisjoni ettepanekuga tegelikult väga rahul, me oleks äh, sellega sellist, seda sellisel kuhu, kujul ka aktsepteerinud. seetõttu me kolleeg Flootre algsete muudatusettepanekutega nõus ei olnud. kompromiss muudatusettepanekud lähevad äh, kolleeg Kopa jaoks nüüd õiges suunas, aga me arvame, et äh, komisjoni ettepanekud äh, olid ikkagi paremad ning Euroopa Rahvapartei käitub järgnevalt. me oleme nõus teise kompromissiga ja oma muudatusettepanekutega, aga muus osas äh, me oleme muude muudatusettepanekute vastu kompromissid sõlmiti enamuses ilma meieta ja kuidas me lõpphääletusel käitume, sel-, seda me praegu veel ei tea, seda me peame veel omavahel arutama, aitäh. Danke, thank you uh.... suur tänu, sotsiaaldemokraadi nimel Prokopa. aitäh, tahaksin tänada ja õnnitleda raportööri tehtud töö eest ja väljendada oma toetust kompromissidele, mis minu arvates on tõesti tasakaalustatud. ma usun, et vaatamata variraporteeride kohtumisel väljendatud kahtlustele äh, võib Rahvapartei teatud juhtudel äh, äh, üle kaaluda oma positsiooni ja isegi kui on selge, et toetatakse komisjoni positsiooni, on raske mõista, miks äh, ta on vastu näiteks kompromissmuudatusettepanekule number kaks, mis põhineb, või vabandust, muudatusettepanek number kolm, äh, mis äh, põhineb Euroopa Liidu lepingu sätetel ja kompromiss viis, mis mainib vaid konventsioonide ja rahvusvaheliste lepingute nimesid me ju kõik äh, peame nendest kinni, nii et ma ei saa aru, milles on loogika mitte toetada sellist kompromissi. me tegime, me nägime probleeme äh, komisjoni ettepanekuga. ettepanek on positiivne selles mõttes, et see põhineb äh, solidaarsusel, pädevuste jagamisel ja aga me tahtsime muuta kogu selle asja esitust, pöörates tähelepanu äh, põhiõiguste küsimusele ja äh, andmekaitse adekvaatsele tagamisele ja äh, liikmesriikide, kolmandates riikides olevate delegatsioonide tegevusele, see puudutab äh, see ongi siis suures osas minu muudatusettepanekut, aga muudatusettepanekus seitseteist ma äh, pööran äh, tähelepanu nii-öelda korrektiivse tegevuse finantseerimisele. ja sealhulgas äh, selliste kuludega seoses, mis ei ole hõlmatud tagamaksete ma pean oluliseks äh, suutlikkusealast äh, koolitust, äh, eriti piirivalvele ja nõustun raportööriga, et personali kulud hõlmavad ka koolituskulusid äh, ja seda kõikidel kolmandal lisaeesmärkidel. ja viimane punkt, mida me arutasime, milles me kokkuleppele jõudsime, oli äh, kasu-, leppida kokku ja kasutada ühtselt äh, terminid nagu ohuhinnang ja, ja ma saan arvavad, et sõnal oht on negatiivsed äh, konnotatsioonid, et me võiksime mõelda siis, kus äkki kasutada selle asemel sõna risk ja kus väljakutse. ja nagu proua Flooter ütles, ta selgitab neid ja suur aitäh! mis puudutab ALDE variraportööri, siis ma ei näe siin kedagi, ECR-i poolt ka mitte. Äh, proua Lösing äh, siis kuue nimel. hästi, mul läheb juba hääl ära, aga ma ei, ei ole variraportöör ma arvan, et äh, me saame proua Flotro ja proua Kopa paljude muudatusettepanekutega nõus olla, mis lähevad äh, praegu suunas, et äh, soovitakse inimeste olukorda kergendada, eriti hea on minu meelest see, et varjupaigamenetlus muutub ker-, kiiremaks ja nii edasi, need on inimeste jaoks väga olulised küsimused. meil on aga põhimõttelisi probleeme Frontexiga mida siin mainitakse pigem positiivses kontekstis. meil on äh, ro-, suuremad põhimõttelised probleemid komisjoni ettepaneku suunitlusega erinevates äh, küsimustes. ma pean ütlema, et äh, tänaseni ma paljudest asjadest tegelikult aru ei saa, ma ei saa näiteks aru äh, seda, sellest aspektist, kus on juttu, et Euroopa Liit, liidu roll ülemaailmse tegutsejana mm, peab muutuma tugevamaks ja kuidas seda ellu viiakse ja milline mõõde sellel kõigel on, mm, sellest ei saa ma tänaseni hästi aru. me koos oma libe komisjoni kolleegidega äh, töötame välja selle kohta muudatusettepaneku ja ülejäänud äh, osades me äh, käitume siis hääletustel vastavalt. <clears throat> aitäh ja nüüd on proua Flotrel võimalus kommenteerida. aitäh selleks, et vastata härra Kaalerile, kes on üsnagi rüütellik äh, minu meelest ja miks ta üks hetk Äh, see on siis, meil on siiski tegemist veaga, me võiks kuulata kõigepealt ära ka komisjoni esindaja, härra Antoine Savary, kes on ase äh, DJ äh, Home'i ase, üksuse asedirektor. He is not present. kas ta ei olegi kohal? jaa, please Merci, euh, madame la rapporteure. aitäh, proua raportöör, mis puudutab tema kompromissmuudatusettepanekuid, siis ma teen väga lühidalt, sellepärast et ma praegu alles näen neid kompromissmuudatusettepanekuid, nii et üsna raske on komisjonil siin oma seisukohta väljendada. esmapilgul ei, on siin asju, millega me sooviks tõsiselt tegeleda, aga siin ei ole midagi eriti šokeerivat või problemaatilist see aga on äh, minu esimene hi hinnang, me peame mõtlema järele äh, sõnastuse üle, nii et äh, komisjon ei avalda oma seisukohta enne parlamendi seisukoha vastuvõtmist, enne amet, ametlikku, parlamendi ametlikku seisukohta, mis minu meelest võetakse vastu sügisel, nii et ma praegu piirduks nende kommentaaridega äh, ja me siis vaatame, milles parlament äh, lõpuks kokku lepib, aitäh. härra Flo-, proua Flo-, Flotre, ma leidsin, et äh, härra Kaalar oli üsna rüütellik äh, erinevatest põhjustest lähtustest, üsna keeruline on teha kompromisse muudatusettepanekutega, mida ei ole olemas, sellepärast et äh, Rahvapartei ei esitanud muudatusettepanekuid ja kui ja kuna mm, mm, proua Vaidere osales Strasbourgis kohtumisel, tegemist on muudatusettepanekutega, mida, mille ma edastasin talle, et mida ma temaga arutasin, siis ma palun, et te edastaksite talle, edastaksite talle minu äh, nimel need äh, muudatusettepanekud, milles me Strasbourgis kokku leppisime, sest et äh, lõpptulemusena te korra-, kordasite üle tema seisukoha äh, Strasbourgis, et te olete nõus teise muudatusettepanekuga ja roh-, teistega ei ole, et komisjoni seisukoht sobib teile väga hästi. see oli proua Vaidere seisukoht, ma tegin siis tööd nende elementidega, mis minu käsutuses olid ja neid oli üsna vähe Thank you. So I believe that uh, our agenda is fulfilled in, in nüüd me oleme jõudnud koosoleku selle osaga lõpule ja koordinaatorid, palun, et teie jääksite. ja Dan John, Dan John komitee esimees tuleb.